Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che eh, i ritardatari ci raggiungessero. hästi, ma usun, et me oleme juba päris kaua oodanud siin. meie külaline oli küll kohal täpselt kell kolm. aga saalis oli paraku kõige rohkem kaks saadikut, me küll oleme väga kannatlikud, aga nagu ikka, kui tegemist on sellise olukorraga, siis, siis vahel oodatakse hilinejaid, vahel äh, hakatakse pihta kohe õigel ajal. täna siis äh, otsustasime sellise kuldse kesktee kasuks. tahaksin tervitada proua Rosalind Madsenit, kes nimetati ametisse, ametisse augustikuus ja meil ei olegi olnud veel võimalust kohtuda temaga enne, kui ta alustas oma ametiaega. proua Ashtoniga küll selles varem nii oli kokku lepitud ja tavaliselt nii ka see toimub. aga proua Marsten leidis aega siis, et meid äh, panna ka oma tihedasse päevakorda ja meiega kohtuda. suur aitäh selle eest me muidugi mõista räägime Sudaani poliitilisest olukorrast, Euroopa Liidu rollist. Euroopa Liit üritab tagada poliitilist stabiilsust siis Sudaanis. me, meil on üldine rahuleping, mis kannab esimesi vilju juba, kuid eh, seda tuleb veel tugevdada ja muidugi mõista ka iseseisvuse osas eh, läbi viidav referendum on oluline. ja see võib pakkuda jällegi huvitavaid tulevikulahendusi selle riigi jaoks. enne aga, kui teile sõna annan, tuletaksin meelde, olgugi et ma eeldan, et kolleegid on äh, tuttavad teie ametikäiguga, te olete Teie karjäär on väga viljakas olnud, te olete alati tegelenud poliitiliste, delikaatsete olukordadega, seda oma erinevate varasemate missioonide käigus. Te olite Sudaanis suursaadikuks kolme aasta jooksul, samuti suursaadikuks Afganistanis ja Basuras Iraagis konsuliks. tegemist on väga suuri raskusi Äh, suurte raskustega piirkondadega. ja mis puudutab äh, Sudaani olukorda, siis teie arvamus äh, pakub meile suurt huvi ning sellel esimesel kohtumisel nüüd loodetavasti saame me algust teha ka dialoogiga, mis osutub viljakaks, vähemalt nii me loodame. ja nüüd annaksingi sõna teile ja seejärel siis jätkame aruteluga, kuulame ära kolleegid, me üritame küsimused kokku koguda väikestesse gruppidesse ja siis saate vastata küsimuste plokkidele. palun, proua suursaadik. Uh, aitäh, härra esimees, selle sooja tervituse eest, austatud parlamendiliikmed, mul on suur heameel täna pärastlõunal siin teie ees olla. nagu härra esimees ütles, siis äh, nõukogu hääras mind kõrgeks äh, esindajaks üheteistkümnendal augustil. alustasin oma tööd esimesest septembrist, asendades härra Torben Brüllet. kahjuks ei olnud võimalik äh, selle lühikese aja jooksul mul parlamendiga kohtuda minu ametisse määramise ja mandaadi alguse vahel, sest et siis oli suvevaheaeg, aga mul on hea meel tulla välisasjade komisjoni ette et arvamusi vahetada ja seda teha väga varakult oma mandaadi alguses. mul on olnud juba võimalus kohtuda mõnega teist mitteametlikult ja ma väga tervitan teie eh, panust, teie ettepanekuid täna pärastlõunal ning eh, loodetavasti saan ka regulaarselt suhelda Euroopa Parlamendiga edaspidi ja kui keegi teist kavatseb minna Sudaani või tahab Sudaani teemadel lihtsalt diskuteerida mingil põhjusel, siis kindlasti olete teretulnud minu poole pöörduma. Euroopa Liidu eriesindajana Sudaanis on minu missiooniks kõrge esindaja äh, autoriteedi kaudu tegeleda nende komplitseeritud küsimustega, mis on seotud Sudaaniga, poliitikaline kindlus, inimõigused, areng Eh, lähitulevik on otsustava tähtsusega Sudaani tuleviku jaoks, sest et see on hetkel oma ajaloos kriitilise hetke ees, astumas eh, eh, viimasesse otsustavasse faasi kahe tuhande viienda aasta rahukokkuleppes, mis lõpetas Aafrika kõige pikema kodusõja ja mis maksis elu umbes kahele miljonile inimesele. ja rahulepingu täielik täitmine on Sudaani tuleviku jaoks olulise tähtsusega täielik rahuleping lõpeb referendumiga, eh, kus lõunasudaanlased otsustavad iseseisvuse küsimustes ja abi eh, iseseisvuse küsimuses ja mõlemad on aset leidmas jaanuaris kaks tuhat üksteist. ja see järgnev periood otsustab, kas Sudaan liigub edasi kestva rahu ja stabiilsuse suunas, nagu me kõik väga loodame maailma silmad on nüüd pööratud Sudaanile, nagu me nägime ka sellest kõrgetasemelisest kohtumisest, mis Sudaani osas New Yorgis eelmisel nädalal eh, aset leidis ja seal oli kohal ka esimene asepresident ja Lõuna-Sudaani president ja ka asepresident Ali Osman Taha. Eh, seal käis ka president Obama, veel üksteist valitsusjuhti, eh, välisministreid, asevalitsusjuhte, ministreid peaaegu kahekümne viiest liikmesriigist või organisatsioonist. minule on antud mandaat äh, aidata edendada Euroopa Liidu strateegilise poliitika eesmärke. Need pandi paika hiljuti nõukogu järeldustega kahekümne kuuendast juulist see aasta. ja need poliitika eesmärgid saab kuue pealkirja all kokku võtta. esiteks, aktiivne panustamine äh, on täieliku rahulepingu äh, täielikku rakendamisse, kaasa arvatud äh, referendumite korraldamine Lõuna-Sudaanis ja abi ees äh, üheksandal jaanuaril järgmisel aastal. teiseks, referendumi järgsete korralduste üle saavutatava kokkuleppe toetamine, kolmandaks, institutsioonide ehitamise toetamine, stabiilsuse, julgeoleku ja arengu ait-, edasiaitamine Lõuna-Sudaanis, ükskõik mis siis on referendumi tulemus. neljandaks, toetama äh, Äh, julgeolekumeetmeid ja rahu saavutamist. viiendaks, äh, äh, lepitamise, inimõiguste austamise ja õiguse edendamine, kaasa arvatud koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. ja kuuendaks, inim-, humanitaarligipääsu parandamine igal pool Sudaanis. minu roll Euroopa Liidu esindajana äh, on tuua sinna Euroopa Liidu märkimisväärne mõjujõud ja erinevad poliitikainstrumendid selleks, et eh, toetada rahulikku stabiilset eh, Sudaani arengut. ja ilmselgelt see ei ole midagi sellist, mida ma saan teha üksinda. see peab olema kollektiivtegevus, meeskonnatöö, kus ma teen tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja teenistustega ning ka Euroopa Liidu liikmesriikidega. ja eh, ma suhtlen tihedalt ka Sudaani osapooltega, kodanikuühiskonnaga, vabaühendustega ja rahvusvaheliste partneritega, kaasa arvatud ÜRO ja Aafrika Liit. eriti just ÜRO peasekretäri eriesindajaga ja ühise eriesindajaga Darfuris president Mbekiga ja Aafrika Liidu eh, paneeliga Äh, Ameerika Ühendriikide eriesindajaga ja teiste rahvusvaheliste ja regionaalsete partneritega ja päris palju veedan ka aega koha peal regioonis ringi reisides. pärast seda, kui alustasin oma äh, ülesannetega esimesel septembril, olen külastanud äh, Sudaani, kus ma olen kohtunud kõrgemate Sudaani poliitiliste isikutega Hartumis ja Tubas ja ning rahvusvaheliste osapooltega, olen käinud ka New Yorgis, et osaleda kõrgetasemelisel kohtumisel Sudaani kohta, mille ÜRO peasekretär eelmisel reedel kokku kutsus ning olen osalenud ka teistel Sudaaniga seotud kohtumistel, mis käisid sellega kaasas, ning olen arutanud asju oma Ameerika, Hiina, Vene, Briti ja Hollandi äh, kolleegidega ja eriesindajatega Sudaanis järgmise paari nädala jooksul kavatsen jällegi minna Sudaani, et käia ka Addis Abebas ning kohtuda Aafrika Liidu juhtidega ning külastada ka Genfi. enne, kui ma puudutan konkreetseid mandaadi aspekte, ütleksin paar sõna kõrgetasemelise kohtumise kohta New Yorgis eelmisel reedel, kus ma ka osalesin. nagu ma juba mainisin, siis ma arvan, et seal oli väga kõrgetasemeline osalemine, baroness Ashton käi-, oli seal kohal ning mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid võtsid osa samuti kõrgemal tasandil. sellel sõnum, kohtumisel oli tugev sõnum rahvusvahelisele kogukonnale, et Sudaan ei saa endale lubada tagasipöördumist konflikti. et rahvahääletus peab toimuma õigel ajal ning selle tulemusi peab austama ning kõik osapooled peavad lõpetama vägivallatsemise ja liituma Doha rahuprotsessiga president Obama äh, esitles valikud Sudaanile, sügavam isoleeritus või parandatud suhted Ameerika Ühendriikidega. ta märkis, et lõppkokkuvõttes ei ole võimalik rahu saavutada ilma õigluseta ning äh, ei saa normaliseerida suhteid USA-ga äh, ilma vastutusvõimeta. asepresident tervitas president Obama sõnu Sudaani kohta ning ütles, et Sudaan on valmis positiivselt vastama ta tervitas neid uusi suundi ning äh, president Obama poliitika vaimu, äh, sellest võidavad kõik, arvas ta. asepresident Salvakia rõhutas, et äh, referendum peab aset leidma õigeaegselt, igasugune venitamine tekitab riski, et pöördutakse tagasi vägivalla juurde ja Julgeolekunõukogu jälgib seda olukorda väga teraselt. ja tõenäoliselt Lõuna-Sudaan hääletab iseseisvuse poolt öeldi ka, et Lõuna-Sudaani valitsus on saavutanud viie aastaga rohkem kui ükskõik milline Sudaani valitsus viimase viiekümne aasta jooksul. Euroopa Liit rõhutas seda, kuivõrd oluline on rahulepingust kinni pidada ning palus, et usaldusväärne referendum peetakse õigeaegselt ning et nende tulemustest hoitakse kinni. Euroopa Liit nõuab, et referendumi korraldamine sellega kiirendataks Äh, avaldati muret julgeoleku ja humanitaarolukorra pärast ja paluti, et kõik osapooled liituksid läbirääkimistega Dohas ning äh, Euroopa Liit nõudis, et äh, Junamit saaks seal täielikku ligipääsu ja et rahuvalvajaid ei rünnataks. tahetakse, et kinni hoitaks rahu ja õigluse eesmärkidest ning paluti, et sõltumatute ekspertide mandaati äh, ja inimõiguste koha pealt Sudaanis uuendataks. Euroopa Liit ütles, et nad toetavad väga äh, USA osalemist seal, mida juhib president Obama ning samuti seda olulist rolli, mida mängib ÜRO ning Aafrika Liit, eriti just äh, president Mbeki ja tema paneel. ning Euroopa Liit äh, julgustas Sudaani osapooli haarama kinni sellest võimalusest, mida neile on pakutud. üldiselt ma arvan, et selle kohtumise saatis edu, sest et tõmmati endale rahvusvaheline tähelepanu väga kriitilisel hetkel. Äh, pease-, ÜRO peasekretär näitas üles juhi rolli äh, seda kohtumist korraldades, seda tegi ka president Obama isiklikult seal kohal käies ja Euroopa Liit oli kollektiivselt väga hästi esindatud. ning asepresidendid Sudaanis äh, said selge sõnumi, et referendum peab olema õigeaegne, rahulik ja usaldusväärne ning selle tulemusi peavad kõik austama. ja ma arvan, et me nüüd kõik peame edasi olukorda ehitama selle positiivse momentumi alusel, mis seal kohtumises oli. nüüd äh, puudutaksin oma mandaadi põhielemente, mida Euroopa Liit teeb selleks, et neid edendada. esiteks äh, rahulepingu äh, rakendamine, mis algab referendumiga. referendumini on natuke üle saja päeva, referendum, mis puudutab Lõuna-Sudaani enesemääramist ning abielu tulevast staatust ettevalmistused Lõuna-Sudaani referendumiks on endiselt ajakavast maas ning Abaje referendumi komisjoni ei ole veel paika pandud, nii et on väga, väga palju vaja ära teha ja aega ei saa kaotada. registreerimine ja hääletamine Lõuna-Sudaani referendumisse leiavad aset Lõuna-Sudaanis, põhjaosades, kus palju lõunasudaanlasi elab ning mõnedes välismaa riikides. Euroopa Liit on teinud selgeks, et referendum peab aset leidma rahulikult ja õigeaegselt ning peab täielikult peegeldama Sudaani inimeste valikut. ja see sõnum, nagu ma juba mainisin, sai väga selgelt edastatud ka eelmisel nädalal New Yorgis. Lõuna-Sudaani referendumi komisjoni esimees väidetavalt just teatas, et registreerimisprotsess algab viieteistkümnendal novembril. ta on ka väidetavalt öelnud, et ta endiselt loodab, et on võimalik referendum läbi viia üheksandal jaanuaril. Euroopa Liit saadab sinna vaatlusmissiooni, et jälgida referendumi protsessi, kaasa arvatud äär, valijate registreerimise etappi. ja see on väga nähtav ja oluline panus referendumi protsessi läbipaistvusesse. Euroopa Liit pakub ka tehnilist abi Lõuna-Sudaani referendumi komisjonile ning seal kolm tehnilist eksperti töötab äh, referendumi komisjoni kaks Tuubas ja üks Hartumis. ja oluline on, et eh, saadakse õppetund ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni eh, arvamusest, kui lõpuks see referendum läbi viiakse. Eh, ÜRO missioon Sudaanis, aga sellest sõltumatult on peasekretär ka maininud, et kõrgetasemeline ÜRO jälgimis paneel on paika pandud nii äh, mõlema Sudaani osapoole palvel, et äh, suurendada referendumi protsessi usaldusväärsust. see ei ole vaatlusmissioon kui selline, kuivõrd äh, jälgitakse lihtsalt, kuidas valmistatakse ette referendumit, kuidas see läbi viiakse, kasutades ära kõiki võimalikke infoallikaid, kaasa arvatud vaatlusmissioone nagu see, mis Euroopa Liit siin saadab. teiseks, äh, referendumi järgsed korraldused ja läbirääkimised selle üle, paralleelne raha, osapoolte vaheline äh, läbirääkimine referendumi järgsete protsesside osas on juba äh, paika pandud, seal kasu-, kajastatakse majandus-, finantsküsimusi, kodakondsust ja nii edasi. ka rahvusvahelised lepingud äh, ja kokkulepped on arutluse all. tööga jätkatakse, aga selle peab kiirendama ning on oluline, et läbiräägitud referendumi järgsed korraldused äh, koos eksisteerimise kohta oleks paigas sellistes olulistes valdkondades, mis on olulised mõlemale osapoolele, hoolimata sellest, milline on referendumi tulemus. eriti oluline minu arvates on jõuda kokkuleppele nafta ja kodakondsuse küsimustes, äh, näiteks äh, lõunavähemused, kes elavad põhjas ning põhjasudaanlased, kes elavad lõunas. Äh, ja tuleb tagada, et osapooled teevad koostööd hoolimata referendumi tulemusest, sest et see on hädavajalik äh, Sudaani ja piirkonna tuleviku osas. nüüd toetage, puudutaksin Lõuna-Sudaani toetamise küsimust Euroopa toetab maaelu arengut, õigusriiki, põhiteenuste pakkumist ning kapatsiteedi ülesehitamist Lõuna-Sudaanis. seitsmeteistkümnendal septembril käisin ma kõrgetasemelisel tehnilisel kohtumisel, mis puudutas võimekuse ehitamist Lõuna-Sudaanis, see oli siin Brüsselis ja seda korraldas Euroopa Komisjon toetusega UNDP-lt. Lõuna-Sudaani valitsuse delegatsioon, mida juhtis härra David Teng, rahandusminister, rahandusminister ja majandus- planeerimise minister esitas tegevusplaani, mis paneb paika üheksateist võtmeprioriteeti, et kiiresti üles ehitada valitsuse võimekust äh, vaheperi-, rahulepingu vaheperioodi lõppemise ajaks juulis kaks tuhat üksteist, hoolimata sellest, milline on rahvahääletuse tulemus. doonorid, kaasa arvatud terve rida Euroopa Liidu liikmesriiki, kiitsid Lõuna-Sudaani valitsust, sest äh, ta on käitunud niivõrd otsustavalt, prioritiseerides oma võimekuse kasvatamist, sellega tegeledes ning äh, tegid ettepanekut äh, parand-, kuidas parandada seda plaani, pakkudes ka toetust. maailmapank on samuti öelnud, et nemad samuti äh, üheksandal oktoobril Washingtonis peavad kohtumise äh, Sudaani küsimustes. pöördudes nüüd Darfuri juurde, Euroopa Liit peab jätkuvalt olema fokusseeritud Darfurile, kus julgeolek ja humanitaarolukord on endiselt murettekitav vägivald Darfuris on sadadele tuhandetele inimestele maksnud elu, miljonid on äh, kodudest pidanud lahkuma ja elavad äh, põgenikena nii Sudaanis kui väljaspool. hiljutiste kuude jooksul on jällegi Sudaani valitsus ja mässajad võitlema hakanud, äh, hõimudevahelised võitlused toimuvad ning on rünnatud rahuvalvajaid ja humanitaartöötajaid on inimesi röövitud, kaasa arvatud äh, ÜRO võtmepersonali. Euroopa Liit on teinud tihedat koostööd Aafrika Liiduga äh, konflikti haldamise küsimustes Darfuris, Euroopa Liit on andnud äh, rahalist, logistilist ja personaliabi Aafrika Liidu missioonile Darfuris ja seda aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat seitse ning Euroopa Liidu liikmesriigid katavad nüüd rohkem kui nelikümmend protsenti UNAMIDi kuludest, mis on ühine Aafrika Liidu ÜRO rahuvalveüksus ja julgustatakse UNAMIT-i keskendumaks oma täielikule mandaadile kaitsta äh, tsiviilelanikke ning anda humanitaarabi, aidates äh, luua turvalist keskkonda. ja poliitika poole pealt on Euroopa Liit äh, jätkuvalt toetanud tugevalt ÜRO, ÜRO Aafrika Liidu ühismissiooni ning tahab, et kõik osapooled liituksid Doha rahuprotsessiga härra Bassile on öelnud, et läbirääkimised Sudaani valitsuse ning äh, vabastus ja õiglus liikumisega, mis on üks nendest Darfuri mässulistest, jätkub kahekümne üheksandal, läbirääkimised jätkuvad Dohas kahekümne üheksandal septembril. eesmärgiks on jõuda täieliku rahulepingu juurde ja tean, et härra Bassile töötab äh, selle nimel, et äh, teised liikumised Darfuris, kaasa arvatud Sudaani Vabastusarmee, mida juhib härra Abdul Wahid, liituksid Doha äh, rahuläbirääkimistega. Äh, humanitaarligipääsu küsimustes, humanitaarabi ligipääsu küsimustes on Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, kollektiivselt kõige suuremad või vähemalt kõige suuremate humanitaarabi pakkujate hulgas Sudaanis ning Euroopa Liit jätkuvalt avaldab survet selleks, et humanitaarabi ligipääsu ei takistataks kõrgetasemelisel kohtumisel New Yorgis ning samuti teiste kontaktide käigus Sudaani valitsusega. Sudaani valitsus on hiljuti vastu võtnud uue Darfuri strateegia, kaasa arvatud äh, kavatsus äh, kiirendada sisepõgenike äh, ümberasustamist Äh, olul-, palju sõltub sellest, kuidas seda kava rakendatakse ja oluline on see, mis leiab aset koha peal. Euroopa Liit on äh, öelnud, et on valmis äh, alustama diskussioone valitsusega, aga et on äärmiselt oluline just meie jaoks, et hoitaks, et peetaks kinni humanitaarabi põhimõtetest ning sisepõgenikud, kes tagasisaatmine nende algkodudesse peab olema vabatahtlik, turvaline ja et seda jälgitaks ning maade okupeerimise küsimus peab samuti käsitlust leidma me ei tohiks kahe silma vahele jätta ka Ida-Sudaani just sellepärast, et mõningad kõige hullemad arengunäitajad on just idas. Sudaani valitsus ja UNDP kavatsevad korraldada rahvusvahelise investeeringukonverentsi Ida-Sudaani osas Kuveidis esimesel ja teisel detsembril ning juhtkomitee Ida-Sudaani konverentsi osas, kus on Sudaani valitsus, Kuveidi fond, Islami Arengupank ning UNDP Äh, on parasjagu äh, lõpule viimas konverentsi ettevalmistusi ning hetkel vaatavad üle projektidokumente. Sudaani valitsus on öelnud, et loodetavasti Euroopa Liit samuti osaleb seal. tean, et minu kolleegid Euroopa Komisjonis uurivad Ida-Sudaani küsimust äh, saja viiekümne miljo euro programmeerimise käigus EDF üheksast mis on määratud selleks, et aidata tundlikke inimgruppe, eh, kes on sõja poolt mõjutatud eh, Sudaanis, kaasa arvatud siis ka Ida-Sudaanis. pöördudes nüüd õigluse, lepituse, inimõiguse küsimuste juurde, Euroopa Liit on võtnud endale kohutuse töötada eh, rahu ja õigluse nimel ning Äh, aidata ka rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd. tervitame ka president Becki algatust äh, tegeleda lepituse ja õigluse küsimusega, tema paneel äh, on Darfuri küsimustes välja andnud raporti. Euroopa Liidul on teada-tuntud seisukoht, toetame rahvusvahelist kriminaalkohut kui institutsiooni ja austame kohtu sõltumatust. oleme palunud, et Sudaani valitsus teeks kohtuga koostööd ning meenutanud Rooma statuudi osapooli, eh, riike eh, oma kohustusest kinni hoidma. toetame eh, inimõiguse ekspertide tegevust Sudaanis, sõltumatu ekspert kohtunik Hoffmann esitas oma raporti kohtule Genfis, tema sissejuhatavates märkustes tunnistas Äh, sõltumatu ekspert Sudaani valitsuse koostööd ja teatavaid positiivseid arenguid, aga ta rõhutas ka progressi puudumist äh, paljudes valdkondades. ei ole olemas sõltumatut riiklikku inimõiguste komisjoni, mida, mille rahuleping ette näeb. Neid riske, mis on seotud rahvahääletusega ning äh, turvalisuse puudumist tsiviilisikutele muude küsimuste hulgas järgneva dialoogi käigus tõstatas Euroopa Liit tsiviilelanike äh, ja lapssõdurite kaitsmise küsimust ning äh, neid küsimusi, mis puudutavad referendumi ettevalmistamist ning rõhutas vajadust mandaati pikendada, nagu tegi seda ka ÜR, äh, USA. ilmselt läheb see resolutsioon hääletamisele järgmise paari päeva jooksul. austatud parlamendiliikmed, kui lubate, siis lõpetan siin, kuid hea meelega vastan küsimustele ning tervitan ka teie kommentaare ja ettepanekuid öö, oma mandaadi alguses öö, selle väga keerulise küsimuse osas, aitäh! Grazie signor ambasciatore, apre il dibattito l'onorevole suur tänu, proua Argentiini saab kõigepealt sõna. suur tänu ja Äh, suur tänu, proua Marsten, sellest, et täna siia tulite. ma kuulasin teie sõnavõttu ning minu küsimused puudutavad põhiliselt rahvusvahelist kriminaalkohut, mida te just äh, äsja lõpus mainisite. kriminaalkohus on väljastanud äh, al-Bashiri suhtes vahistamismääruse ja selle aasta mais Nad ütlesid, et koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga on tõsiselt piiratud ja minul on küsimus, kuidas Euroopa kavatseb omalt poolt aidata kaasa kriminaalkohtu pädevuse tugevdamisele. see, et al-Bashir tuli Keeniasse konstitutsiooni inauguratsioonitseremooniale ja seal ei vahistatud, see on murettekitav vaadates eelolevat Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumist Liibüas novembris, siis ma kujutan ette, et äh, härra al-Bashir võib ka vabalt sinna minna. meie läheme sinna, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide esindajad on seal. kuidas me kavatseme käituda, kui selline asi juhtub? Darfuri kõrgetasemeline paneel, mille on kokku kutsunud Aafrika Liit, on välja äh, läinud plaanid pikaajalise rahu kehtestamiseks Sudaanis, see on väga hea ja me kõik ootame seda, aga kuidas selle plaani ja nende ettepanekute rakendamine tegelikkuses toimub? ning viimane küsimus jällegi seoses Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. mulle teeb muret, et Mm, Liibüas võime ilmselt oodata al-Bashiri üllatusvisiiti jällegi ja ma mäletan äh, ka tippkohtumist Lissabonis äh, paar aastat tagasi, äh, kus me ei saanud takistada härra Mugabe kohalolu, aga see tõesti avaldas mõju poliitilistele läbirääkimistele ja näitas, kuidas nii-öelda nüüd petised ja kelmid äh, saavad kõikidest reeglitest ümber hiilida. protseduuriline märkus. varasemalt äh, arvamuste vahetuses on olnud protsess, kus äh, fraktsioonide koordinaatorid vastavalt fraktsioonide suurusele on saanud sõna võtta. miks te olete seekord erineva formaadi valinud, ma saan aru, et palju liikmeid siin ei ole, aga miks ei ole see järjekorras nagu Rahvapartei, liberaalid, sotsiaaldemokraadid ja nii edasi, vaid alustate väiksemast fraktsioonist? ma püüdsin kasutada praktilist lähenemist, sest meil on ainult neli inimest põhimõtteliselt, kes siin küsimusi on esitamas ja proua Argentiini ja teie olite esimesed, kes saabusid, nii et selles mõttes ma lähtusin aja kriteeriumist, et kes esimesena tuli, saab ka esimesena sõna ja teised koordinaatorid ei ole sõna palunud. nii et äh, minu lähenemine oli puhtpraktiline. kas te soovisite, härra Tanek? sõna, ma eeldan, et ma olen siis järgmine kõneleja, aga mulle lihtsalt tundub veider, et te tavalist protseduuri ei järginud. jah, teie olete järgmine kõneleja. õnnitlused, proua Marsten, ametisse määramisel ma olen kursis teie CV-ga ja me oleme kohtunud varem ka, kui te töötasite Briti välisministeeriumis ja äh, olite suursaadik Khartoumis Äh, te olete igatahes kõige kõrgem äh, Briti äh, poolt ametisse Lissaboni järgses struktuuris määratud isik ja kindlasti te olete saanud nii-öelda väga kuuma ametikoha keeruliste küsimustega. Sudaan on täht-, tähtis riik meie jaoks, äh, suured nafta- ja gaasivarud, aga ka inimõigustega seotud traagiline olukord ja kodusõjast äh, jäänud pärand. küsimus muidugi ka selles, kuidas äh, toimida praeguse presidendi, aga endise sõjakurjategija al-Bashiriga, kuidas diplomaatiliselt seda küsimust lahendada. keskendudes natukene rohkem lõuna idapoolsele Sudaanile ja Lõuna-Sudaani asepresident äh, lähemas tulevikus peaks samuti meie komisjoni tulema. Äh, minu jaoks teeb muret äh, üks asi, mida te küll käsitlesite oma sissejuhatuses, aga kui ähm,. igatahes referendumi puhul võib karta musta mängu põhja poolt ja ma arvan, et äh, põhjapoolne osa, mida juhib president, kes on tegelikult süüdi mõistetud, kuidas on kolme miljoni lõuna kodanikuga, kes elavad põhjas, kas nemad on ohus, kui lõunapoolne osa saavutab iseseisvuse? või kas nad saadetakse välja või nad jäävad kodakondsuseta? president Obama otsus sanktsioonidest loobuda, et riigi põhjapoolne osa endiselt rahuldatud oleks aga olles kasutanud Julgeolekunõukogu kõigepealt ähm, president Bashiri süüdimõistmiseks, äh, kui muidugi on veider see, sest USA ei ole isegi Rooma statuudi alla kirjutanud riik. kas ÜRO Julgeolekunõukogu, ma arvan, et tal on pädevus äh, tühistada süüdimõistmist ja kui see on nii, siis võib väga lihtsalt veenda hiinlasi ja võib-olla ka venelasi, kes on nii-öelda vetoriigid ja ameeriklased äh, oleksid selle algatajad võib-olla, aga kuidas on prantslaste ja brittidega või äh, on Euroopa Liidu seisukoht nii kindel, et me üldse ei kaalugi selliseid samme äh, Te mainisite Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi missioone, aga kes eh, pikemas perspektiivis saab olema peamine vaatleja, kas te oskate öelda, ning siis kas teie ressursid on piisavad sellise töö tegemiseks, kas teil on piisavalt töötajaid, nõunikke, eh, kas on piisavalt transpordivahendeid, arvestades Sudaani teede viletsat olukorda, või on tarvis teil rohkem ressursse? ja viimaks kas eh, Briti välisministeerium annab teile diplomaatilise passi selle töö tegemiseks? me ei anna seda oma suursaadikutele, parlamendiliikmetele, ka teistele, et kuidas te reisite, kas nii-öelda Euroopa Liidu poolsellesse passeega või eh, Briti välisministeeriumi diplomaatilise passiga? aitäh, härra Tänak, härra Vaige. kahjuks eh, ma ei jaga Briti kolleegi rõõmu, sest ühtegi Sloveenia kandidaati ei ole välja valitud eh, esimeses eurodiplomaatide värbamise voorus. aga mul on hea meel selle üle, kuidas eh, suursaadik Marsten olukorda Sudaanis hindas. mida ma oleks veel tahtnud kuulda on võib-olla natukene põhjalikum poliitiline hinnang, mida võib oodata Sudaanilt, mis võib juhtuda üheksandal jaanuaril, kas meil on üldse mingeid eh, hinnanguid või ootusi selle suhtes? ma hiljuti rääkisin mõningate eh, Sudaani poliitikutega, kes samuti eh, osalesid Doha läbirääkimistel ja nemad äh, kardavad, et üheksandal jaanuaril puhkeb kodusõda. Nad kardavad, et ei ole mingit võimalust kodusõda vältida. nii et kas meil on olemas mingi stsenaarium ja kas New Yorgi kohtumine andis tulemuseks mingeid tõsisemaid hinnanguid selle kohta, mis võib juhtuda, äh, sõltuvalt sellest, missugune rahvahääletuse tulemus on. siis äh, samuti tahaksin küsida teilt, proua suursaadik, te olete suursaadikuna äh, Sudaanis juba ka varasemalt olnud ja mina olin Darfuri küsimustest vastutav inimene, aga Te ilmselt äh, teate, kui äh, ebausaldusväärsed on poliitilised arutelud erinevate äh, rühmituste esindajatega Sudaanis. Te mainisite Abdul Brahid ja mm, Khalil Ibrahimi nad on endiselt mängus ja endiselt äh, juhivad väga olulisi rühmitusi Sudaanis. aga ma ei näe, et oleks mingisugust äh, dialoogi nendega. kui ma õigesti informeeritud olen, siis Khalil on äh, Prantsusmaal vangis. Äh, see ei ole just kõige kohasem taktika, kui tahta kellegagi poliitilist kokkulepet sõlmida nii et mina kutsuksin üles tõsisele pikaajalisele dialoogile kõikide rühmituste, kõikide mässuliste gruppide esindajatega, kui me räägime siin Darfurist, aga täpselt eh, sama ka Lõuna-Sudaani teemaga seoses ma ei ole eriti veendunud, et äh, need inimesed, äh, kellega New Yorgis kohtuti, et äh, nad suhtlesid tõesti niivõrd avameelselt ja selgelt nagu teie praegu. nii et mul on tõsiseid kahtlusi ja ma kardan, et ees seisavad tõsised väljakutsed järgmiste kuude jooksul. aga mina olen nende parlamendiliikmete hulgas kindlasti, kes teiega eh, ühendust võtavad ja tõenäoliselt ma mingi hetk ka ise sõidan Sudaani. suur tänu, eh, härra Svensson, palun. aitäh ja suur tänu proua suursaadik väga huvitava analüüsi eest ja selle eest, et andsite meile ajakohastatud ülevaate Sudaani väga keerulisest olukorrast. Te varasemalt mainisite, et kui me räägime sissetulekute erinevusest põhja ja lõuna vahel, siis äh, tegelikult peame vaatama ka välisriikide erahuvisid, mis võivad mängida teatud rolli. kas teie arvates äh, need võivad mõjutada ettevalmistusi stabiilsuse saavutamiseks ja rahvahääletuse läbiviimiseks? kas välisriikide huvid on teie arvates siin asjakohased? aitäh, äh, härra Svensson, proua Hautala! suur tänu, proua Marsten mul oli juba väga meeldiv võimalus teiega eile kohtuda ja ma olen täielikult veendunud, et äh, Sudaanis on meil äh, väga õige eriesindaja. mina tahaksin öelda, et äh, minu esindajad täna kohtusid Sudaani inimõiguste kaitsjatega ja nendelt kuulsime, kui keerulised on inimõiguste kaitsjate äh, olukord praegu Sudaanis, me oleme kuulnud, kuidas äh, julgeolekujõud neid äh, igal pool taga kiusavad. nii et minu küsimus on, mida teie arvates Euroopa Liidu delegatsioon Hartumis saab selles küsimuses ära teha? minu ettekujutus on, et ei ole tegelikult olnud mingit tõsist äh, jõupingutust äh, inimõiguste äh, aktivistidega koostöö tegemiseks. nii et kas teie ise kavatsete tegeleda sellega, et Euroopa Liit paneb paika inimõigustega tegeleva fookuspunkti? ja kas te olete valmis tagama, et see fookuspunkt teeb äh, koostööd Sudaanis vastavate esindajatega, näiteks äh, korraldab äh, workshopi selleks, et arutada, kuidas kõige paremini koostööd teha. mina isiklikult olen veendunud, et inimõiguste eest võitlejate panus sellesse protsessi Sudaanis oleks äärmiselt oluline. suur tänu, proua Hautala. proua de Kaiser. suur aitäh proua Mart-, Marsten, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja ma tahaksin ütelda, et teid tundes ja olles teid näinud ka tegutsemas Hartumis, ma tunnen väga suurt headmeelt selle üle, et meie eriesindaja on niivõrd hästi kohapealse olukorraga tuttav. tahaksin veel kord avaldada tunnustust teie poolt tehtud tööle ja ma usun, et tehtud valik on õige. nüüd muidugi kindlasti Äh, avaneb meil veel võimalus äh, arutada neid küsimusi. ma vabandan, et hilja kohale jõudsin, meeleavaldused on praegu käimas äh, Brüsseli tänavatel. ja see selgitab ka, miks ma hiljaks jäin. nii et võib-olla te juba peatusite neil küsimustele, mida mina tahaksin esitada, kui te juba rääkisite sellest, siis ma küsin kolleegidelt pärast üle, ärge hakake uuesti selgitama, aga esmalt, rääkides referendumist, Te kindlasti mainisite seda. millised võiksid olla Sudaani lõhenemise tagajärjed mitte ainult äh, Aafrikale üldiselt, vaid äh, ka Darfuri osas. kas sellel oleks mõju? ma kardan, et jah, sellepärast et äh, me oleme näinud siin Darfuri esindajaid ja ütelnud, et nad ei saa kunagi toetada taolist lähenemist et kas te võiksite selgitada seda? ja teiseks, valimised, mis toimusid, äh, väga palju rikkumisi toimus valimiste käigus, põhjas ja lõunas äh, valimised kulgesid erinevalt, lõuna pool toimus, leidis aset relvastatud jõudude sekkumine valimisprotsessi. Äh, mida tehti või mida tehakse või kuidas milline peaks olema teie meelest relvajõudude roll referendumi puhul, kas võib juhtuda, et sekkutakse jällegi või siis võib-olla ÜRO saab siin mängida äh, puhvertsooni äh, rolli? ja veel valimiste kohta äh, väga vähe on esindatud opositsioon kas teil on jäänud mulje, et need valimised, mis oleksid pidanud olema esimeseks sammuks demokraatlikuma režiimi ja mitmeparteisüsteemi poole, kas teil on jäänud mulje, et võib-olla põhja pool on olnud tagasilöök selles osas ning et valimised tegelikult tõid, äh, kahjustasid äh, opositsiooni olukorda ning äh, nende taktika võib-olla ei olnud er-, eriti õnnestunud, aitäh! aitäh ja proua Lunatšek, viimane sõna. jah, aitäh. tahaksin ka omalt poolt teid tervitada. ma ei, küll ei tundnud teid enne, aga need äh, see, mis teist räägitakse ja kõik andmed teie kohta näitavad, et te olete tõesti väga hea valik. niimoodi minule see paistab, härra Prokk, paraku. aga ma tahaksin peatuda kolmel aspektil, kolleegid ka juba mainisid neid osaliselt. esmalt eh, naftakompaniide eh, roll Sudaanis, üritatakse eh, välja pumbata nii palju naftat kui võimalik, eriti põhja-lõuna piiril. ma isegi külastasin seda piirkonda ma usun, et eh, nende rahvusvaheliste ettevõtete puhul on keeruliseks see, et osad neist käituvad nii, nagu nad elaksid hoopis teisel planeedil. ja nad eh, üldse ei arvesta sellega, kus nad tegutsevad ja millised sealsed probleemid on ja võib-olla te võiksite selgitada, millised kontaktid eh, teil nendega on ja millist rolli nad mängivad rahuprotsessis ja ka referendumi korraldamisel. kas nad toetavad seda? ja kuidas on võimalik pärast referendumit naftatulud äh, ümber jagada, mis hakkab toimuma. ja võib-olla ka Euroopa Liit omalt poolt äh, võiks mingil moel abiks olla ja saada nad äh, toetama siis kohapeal toimuvaid protsesse. ja teine küsimus puudutab ja kolleeg Haudala rääkis sellest Teie tulevast, tahaksin rääkida teie tulevastest kontaktidest kodanikuühiskonna ja inimõiguste, inimõigusi kaitsvate organisatsioonidega. Äh, Hartumis näiteks naiste õiguste kaitseorganisatsioonid, keskkonnaorganisatsioonid. väga vähe on selliseid organisatsioone, väga vähe inimesi on kaasatud, aga nad on olemas, et ja me peaksime omalt poolt huvilast näitama nende vastu. kas te olete plaaninud seda teha? kas te olete üritanud neid kaasata sellesse, mida te teete? ja kolmas punkt puudutas Lõuna-Sudaani põgenikke, kes on endiselt põhjas. ma tean, et šariaadi õigus kehtib põhjas, olgu tegemist moslemitega või mitte, enamus neist põgenikest on kristlased ning on olnud probleeme naistega äh, on äh, tekkinud probleeme alkoholimüügiga, see on šariaadi äh, õiguse kohaselt keelatud, vangistatud on inimesi ja nii edasi. me teame, et seal on väga palju neid Lõuna-Sudaani põgenikke ja nad on nüüd allutatud šariaadi õigusele, aga kas milline on teine, teie seisukoht selles osas, mis seal toimub? jah, nii et äh, küsimusi sai väga palju, palun, lugupeetud eriesindaja. All very much for those um,, those very interesting questions. suur tänu nende väga huvitavate küsimuste eest, ma püüan anda endast parimat vastata. alustades äh, proua Sargentini küsimustega, kõigepealt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimus selles küsimuses, nagu ma juba ütlesin, on Euroopa Liit järjekindlalt toetanud kohut. kohut kui institutsiooni ja äh, püüdnud avaldada survet Sudaani valitsusele tegema koostööd kohtuga. ja nagu te teate, viimase paari kuu jooksul äh, on äh, kohus teinud paar avalikku teadaannet, mis puudutavad presidendi äh, külastust näiteks Keeniasse ja me ei ole omalt poolt kahelnud äh, oma seisukoha väljaütlemisel, nii et Euroopa Liit on seda teinud. Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumine novembri lõpus, mida te mainisite, ma olen teadlik, et praegu on käimas arutelud Aafrika Liiduga selles küsimuses, ma ei tahaks üksikasjadesse hetkel laskuda, aga ma võtan täiesti teadmiseks selle, mis te ütlesite. president Mbeki paneeli küsimus ja kuidas on võimalik aidata kaasa tema ettepanekute rakendamisele praktikas. me oleme julgustanud president Mbekit ja tema meeskonda tegelema selle raporti osaga, mis puudutas õiglust ja lepitust. see pädevus, mille president sai Aafrika Liidu tippkohtumisel Abujas, on nüüd tunduvalt laiem ja me peame äärmiselt olus, oluliseks president Mbeki rolli terves reas küsimustes Sudaaniga seoses. Euroopa Liit on omalt poolt äh, osutanud äh, tehnilist äh, ekspertabi, toetamaks tema osalust näiteks referendumi järgses tegevuses. härra Tanak esitas ka terve rea küsimusi. kõigepealt küsimus selle kohta, et et äh, mis võib juhtuda, kui Lõuna-Sudaani valitsus äh, asub unilateralistlikule teele ja ma pean ütlema, et on üsna raske spekuleerida, mis siis võib juhtuda. me oleme omalt poolt püüdnud rõhutada, et Euroopa Liit tahab, et äh, rahva hääletus vastavalt äh, kokkulepitud reeglitele toimub õigeaegselt äh, ja ma arvan, et äh, meiepoolne kõige parem panus on, et me nõuaksime rahulepingu kõikidest sätetest täielikku kinnipidamist. mis võib juhtuda põhjas elavate lõunasudaanlastega, ma arvan, et see on äh, sarnane küsimus, kui et äh, põhjasudaanlased, kes elavad lõunas. see on üks äh, tundlikumaid teemavaldkondi, mida on arutatud seoses referendumi järgsete sammudega. mis iganes saab olema rahvahääletuse tulemus, peaks olema tagatud, et üksikisikuid mingil moel ohtu ei seataks. pooled peavad tegema kõik jõupingutused, et selles küsimuses kokkuleppele jõuda, see on üks kriitilisemaid teemasid enne rahvahääletuse toimumist. nii et võiks rahvahääletuse järel olla kindlus, et eh, inimesed ohvriks ei lange. Teil oli küsimus ka mm, öö, eh, ÜRO Julgeolekunõukogu poolt äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, süüdimistmise tühistamist. ÜRO Julgeolekunõukogul on äh, võimalik kuni aastaks edasi lükata see täitmist, aga ta ei saa seda päriselt tühistada Aafrika Liit on teatud huvi selle küsimuse vastu üles näidanud, aga minu teada hetkel see teema laual ei ole. nii et kui äh, see teema isegi tõusetub, siis saab küsimus olla vaid äh, otsuse täitmise edasilükkamises. Äh, julgeolekunõukogu ei saa tühistada kriminaalkohtu vahistamismäärust peamise valimisvaatleja isikut praegu ei ole otsustatud, nii palju kui mina tean. mis puudutab minu enda personali piisavust ja logistilist toetust, ma asusin sellesse ametisse ajal, kus äh, on üleminekuperiood ja kus äh, Euroopa Liidu välisteenistus alles areneb ja ma pean arvestama ka selle üleminekuperioodiga. see on parunes Ashtonile küsimus suuresti ja ka tulevikus ma teen äh, tihedat koostööd uue Aafrika peadirektoriga, kui see ametikoht täidetud saab ja kui sealne meeskond kokku saab pandud ja me püüame tagada, et äh, erinevad meeskonnad oleksid integreeritud välisteenistuse kaudu nii et äh, kuna ma alles astusin ametisse, siis äh, mul on veel tarvis astuda mitmeid samme, et äh, mul oleks piisavalt töötajaid ja ressursse. praegu ma olen saanud Euroopa Liidu poolse nii-öelda laissez-passer reisimiseks. selle kohta oli teil ka küsimus. härra Vaigo küsis poliitilise analüüsi kohta, et mis võib juhtuda referendumi toimumisel ning et see võib kaasa tuua vägivalla või kodusõja. ma olen sügavalt mures selle piirkonna riikidega ühiselt, eh, sellepärast et mis võib juhtuda ning seepärast me olemegi avaldanud kõikidele pooltele nii tugevalt survet, tagamaks, et see protsess, et mis iganes juhtub, et protsess iseenesest oleks rahumeelne ja üks parimaid võimalusi konfliktiohu vähendamiseks on püüda edasi liikuda läbirääkimistes, mis puudutavad rahvahääletuse järgset äh, olukorda ja meetmeid nii julgeolekuteemaga seoses kui ka teiste elementide osas. mida rohkem on võimalik alguses äh, kokku leppida, enne rahvahääletust kokku leppida, seda vähe tõenäolisem on probleemide tekkimine lõuna Sudaaniga seoses võib öelda, et on olemas väga tugevad märgid sooviks eralduda lõunapoolse osa puhul, aga ma ei tahaks siin omalt poolt praegu rohkem kommenteerida äh, referendumiga seotud seadus ütleb ka et, et kuuskümmend protsenti hääleõiguslikest kodanikest peab tulema valima selleks, et äh, rahvahääletuse tulemus oleks seaduslik. Te mainisite ka ähm, dialoogi vajadust äh, Khalid Ibrahimiga näiteks ja mm, Mm, me teeme kõik endast oleneva, et nad Dohas eh, rahuprotsessiga ühineksid. Eh, Abdul Pariisis minu teada ei ole siiski vangis, vaid eh, üsna normaalsetes tingimustes elab seal. meie ja teised rahvusvahelised partnerid kindlasti Abdul Hahidi ja Khalil Ibrahimi julgustame protsessiga ühinema, Khalil on Tripolis Liibüa territooriumil ja ma arvan, et nemad võivad samuti julgustada tema, teda Tõuhasse minema ja sellest oleks väga palju kasu. ning siis oli veel küsimus härra Svenssonilt äh, sissetulekute erinevuste osas Põhja ja Lõuna vahel ning välisriikide huvide küsimus. ma kardan, et äh, ma võin selle küsimuse praegu lihtsalt teadmiseks võtta, mul ei ole väga palju selle kohta hetkel öelda. põhi äh, loomulikult kaotaks päris palju oma naftatuludest, kui lõunapoolne riigiosa lahku lööb, aga muidugi see sõltub ka kokkulepetest, mis nende kahe vahel sõlmitakse. tegemist on praegu läbiräägitava küsimusega vastavate Sudaani parteide vahel. aga siis äh, proua Lunatšek küsis veel naftafirmade äh, rolli üle rahvahääletuse protsessis ja ka tulude jagamise kohta. mul ei ole eriti palju selle kohta hetkel öelda, aga ma tean, et Norra on mänginud väga olulist rolli äh, andes toetust mõlemale poolele, valmistades neid ette läbirääkimisteks naftatulude jagamise teemal. selleks, et tagada, et põhiandmed, millel läbirääkimised saaksid põhineda, oleksid olemas ja et oleks tagatud läbipaistvus. ma tean, et norrakad on päris palju kasulikku selles valdkonnas ära teinud ning Euroopa Liidu poolt peaksime ka julgustama vastavaid osapooli läbirääkimisi kiirendama ja kokkuleppele jõudma selles küsimuses. siis kaks parlamendi liiget küsis mult proua Harutala inimõiguste kaitsjate teemal ja Lunacek samasugune küsimus naisorganisatsioonide kohta. ma võin kindlalt kinnitada, et oma mandaadi ajal ma kindlasti kavatsen äh, tihedalt suhelda kodanikuühiskonna esindajatega, eriti nende gruppidega, kes tegelevad inimõigustega, naisküsimusega. Euroopa Liit finantseerib tervet rida inimõiguste organisatsioone Sudaanis vastava rahastamisvahendi kaudu. Euroopa Liit on tõstatanud ka konkreetseid inimõiguste rikkumiste juhtumeid, kaasa arvatud selliseid, mis puudutavad äh, inimõiguste aktivistide juhtumeid. ja oleme tõstatanud need Sudaani valitsuse ees ja kindlasti minu isiklik huvi selle teema vastu saab jätkuma. proua de Kaiser küsis Lõuna-Sudaani lahkulöömise võimalike mõjude kohta Darfuri teemale. ma võin siin vaid öelda, et Darfuri liikumised ei ole taotlenud iseseisvust Nende jaoks on peamine küsimus, kas peaks olema ühtne Darfuri regioon. see on endiselt lahendamata küsimus läbirääkimistes, mis Dohas toimuvad. siin on erinevaid seisukohti, aga päris paljud Darfuri kodanikuühiskonna esindajad on tugevat huvi selle vastu üles näidanud. nii et mis iganes toimub põhja-lõuna suhetes, paratamatult mõjutab ka Darfuri olukorda aga ma ei tahaks väga konkreetselt hakata prognoosima, kuidas sellega läheb. Euroopa Liidu vaatlusmissioon, me peaksime siin õppima oma kogemustest ja lõpparuandes, mille teie oma missiooni tulemusel koostasite, seal oli samuti kasulikke näpunäiteid rahvahääletuse läbiviimiseks ja me püüame Lõuna-Sudaani rahvahääletuskomisjoni ja teiste vastavate ametiasutuste tähelepanu pöörata sellele, kuidas neid õppetunde kasulikult ära kasutada rahvahääletusprotsessi sujuvaks kulgemiseks ÜRO kavandab äh, seekord endale tunduvalt suuremat rolli, äh, kavatseb luua seitsmekümne üheksas maakonnas äh, rahvahääletuse läbiviimise toetuspunktid ja koolitatakse ka Lõuna-Sudaani politseinikke seoses nende poolt rahvahääletusel täidava, täidetava rolliga. nii et päris palju on praktikas juba käimas. mis puudutab valimiste mõju üldisemalt poliitilisele maastikule ja Sudaani demokratiseerimisele, siis võib öelda, et valitsevad parteid nii põhjas äh, kui lõunas said äh, päris suure hulga kohti seadusandlikes kodades ja teised äh, väga vähe. tarvis on tagada ajakirjandusvabadus, ühinemisvabadus ja muud vabadused ning seda me oleme püüdnudki teha, kaasa arvatud selles kontekstis, mis puudutab rahvahääletuse läbiviimist. tarvis on sobivat poliitilist õhkkonda, kus rahvahääletus saab toimuda ja põhiõigustest kinnipidamine on üks element selles õhkkonnas nii et me jätkuvalt äh, omalt poolt toetame demokratiseerimisprotsessi Sudaanis. ja viimane küsimus äh, puudutas mittemoslemite seisukorda Põhja-Sudaanis, see oli proua Lunatšeki küsimus, see on väga hea küsimus ja tõepoolest võib öelda, et on küsimusi, mis on seotud mittemoslemitega teatud piirkondades näiteks äh, avaliku korra seaduse rakendamisega seoses. üks võimalusi, mis meil on, on komisjoni poolt äh, toetada mittemoslemite õigusi äh, vastava nõukogu kaudu, mis on loodud rahulepinguga. see on üks selline ilmselge vahend, mida kasutada, tagamaks, et et need rahulepiku aspektid saaksid võib-olla rohkem tähelepanu, aitäh! Bene, la ringraziamo, signor ambasciatore, è stato un incont-. suur aitäh, proua suursaadik! see oli tõesti äärmiselt kasulik ning huvitav, see näitas seda, kuivõrd valmis te olete tegema koostööd meiega, see näitas, milline on teie kogemus ja see, seda, millise kirega te oma äh, ülesandeid täitma kavatsete hakata. loodetav on see äh, aastaid kestva suhte alguseks meie vahel ja meil on, mul on väga hea meel, et te väljendasite oma soovi teha te, meiega koostööd äh, seal väga olulises maailma piirkonnas, et tegeleda inimõiguste arendamise, demokraatia arendamisega riigis, mis on sealt veel päris kaugel aga ei ole põhjust uskuda, et see ei oleks äärmiselt oluline. nüüd eh, teeme pausi kuni hääletuseni Sarju Solski raporti osas, mis leiab aset kell pool viis Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto, possiamo... Kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja alustame hääletusega. In agenda la votazione sulla modifica dello statuto dei funzionari delle comun-... järgmine päevakorrapunkt on number kümme, Euroopa Ühenduste ametnike personali eeskirjade ja Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine. hääletus. ja usun, et meie äh, arvamuse koostaja Sarju Solski soovib võtta sõna enne hääletust, kas see on õige? jah, siis palun. aitäh, üritan võtta sõna väga lühidalt, sest et oleme ühe korra juba üritanud äh, selle hääletamisega tegeleda ja oleme otsustanud, andnud endale veel nädala, anda endale veel nädala, et äh, pidada jurikomisjoniga dialoogi, objektiivsetel põhjustel sellest midagi välja ei tulnud esiteks ütlen, kui tänulik ma olen koostöö eest, mis mul on olnud väga viljakas kõigi fraktsioonide, koordinaatorite ja variraportööridega, olen üritanud olla nii kaasav ja vastuvõttev kui võimalik erinevatele märkustele ja ettepanekutele. ma arvan, et me oleme suutnud saavutada üsna mõistliku kompromissi, olen austanud äh, meie fraktsiooni peavalu soovi, et äh, korralikult oleks rõhutatud kolm tasakaalu tiiba, geograafiline, institutsiooniline ja sooline tasakaal. samuti ka on meie fraktsiooni peavool soov, et siin oleks tugev ühenduse aspekt ning korralikult oleks kaasatud ka Euroopa Parlamenti seot-, seoses uue diplomaatia teenistusega. kõige keerulisem on loomulikult geograafilise esindatuse küsimus, nagu paljud teist ka teavad. tahaksin veel kord üle korrata, et äh, meie koda on juba äh, juulis otsustanud ja hääletanud äh, põhjenduspunktis seitse seadusandluspositsioonis, mis on seotud nõukogu nagu otsusega, öeldes, et parlament on seisukohal, et Äh, suhted, mis on välja toodud artiklites kuus, üks ja kuus, mis puudutavad äh, geokaalu, peaksid kaasama äh, kõiki neid põhimõtteid, mis on nõukogu resolutsioonis nelisada kaks aastast kaks tuhat neli. ma arvan, et olin ustav sellele, mida me hääletasime juulis, vast-, ustav ka lõikele seitse parlamendi seisukohas äh, ning olen lihtsalt üle võtnud nii-öelda oma arvamusse kahe identse muudatusettepanekuga selle kakskümmend kolm ja kakskümmend üheksa. lõppversioon, seda toetavad kaks eh, kõige suuremat fraktsiooni, Rahvapartei, Sotsialistid ja Demokraadid ning ka mõned teised. viimases eh, versioonis eh, selleks, et me saaksime teatavate kõhklustega äh, seda jätkata, pehmendasin mõneti oma muudatusettepanekut, asendades sõnad allotted limits sõnadega indicative recruitment targets, et muuta ära selle arvamuse, et tegemist oleks mingite kvootidega, vaid et tegemist on esialgsete eesmärkidega. ütleksin ka kolleegidele, et äh, täna hommikul hääletati arvamust äh, eelarvekomisjonis ja, ja meie, kaasa arvatud meie muudatusettepanekuid kakskümmend kolm ja kakskümmend üheksa, ja see võeti suure enamusega täna hommikul vastu, nii et kui me, minu kolleegid sellega nõus on, siis saadavad mõlemad komisjonid meie samasuguse sõnumi meie kolleegidele juurikomisjonis. kui see peaks olema meie komisjoni tahe, kui me oleme äh, suutnud vastu võtta hea kompromissi, siis saame edastada meie seisukoha Jurile ja esmaspäeval trialoogis osaledes kuulasin ma tähelepanelikult seda, mida ütles härra Rapkai raportöörina. ta rõhutas seda, kuivõrd oluline on nende jaoks kuulata Ahveti komisjoni kuulamist äh,, arvamust, sest et äh, see on see komisjon, kellel on antud teemas kõige rohkem teadmisi, see ei puuduta mitte ainult ju personali, vaid ka välispoliitikat. loomulikult ei ole tegemist mitte protsessi lõpuga, järgneb veel menetlusi, sest siis läheb asi juurikomisjoni, siis tuleb täiskogu istung ja just sel põhjusel leian ma, et minu ettepanek on hea seisukoht, nii selge, tugev kui võimalik, millest Äh, lähtuvalt alustada siis edasisi menetlusi. nii et veel kord aitäh koostöö eest äh, ja esitan oma arvamuse meie komisjonile, leides äh,, uskudes, et äh, minu seisukoht väljendab arvamusi, soove, kõiki neid mõtteid, mis meil on olnud äh, välisteenistuse osas, me oleme neid asju ju siin komisjonis juba väga ammu arutanud äh,, ja paluksin, et kõik kolleegid vaataks seda nii positiivse pilguga kui võimalik ja jagaks minu seisukohti hääletusel. aitäh! suur aitäh, härra Sarjus Valski ja nüüd annan sõna ka härra Brokile, kes seda soovis, palun üheks minutiks, härra Brokk. seda ei ole ühe minuti jooksul küll lihtne teha. viimane kord äh, esitasin ettepaneku asjad edasi lükata, nüüd on juhtunud rida asju, Lady Ashton on selgitanud, milline on olukord suursaadikutega ning nii sooline kui geograafiline tasakaal on liikumas õiges suunas ja mis puudutab neid aspekte, siis eh, ei ole meil ju siin midagi, mida me saaksime kritiseerida. mis puudutab eh, kõige kõrgemaid ametiposte, siis eh, tundub, et ka see on toimumas niimoodi, nagu me asju oleme ette näinud. nii et ma arvan, et meie protestidest on olnud kasu. ja nii, nagu ütles härra Sarjas Volski, tegemist on protsessiga, mis liigub äh, otsuse suunas õigusasjade komisjonis kuuendal oktoobril. ja ma arvan, et juhtraportöör härra Rapkai hoolitseb selle eest. härra Sarjus Volski räägib nüüd äh, indikatiivsest äh, värbamisest, mitte kvootidest ja ma arvan, et see on hea näide sellest, kuidas mõlemad osapooled on valmis tegema kompromisse ja niimoodi me näeme, et on saavutamisel õige tasakaal. üks asi, mida tahan mainida, lihtsalt selleks, et seda ei unustataks, üks asi, mida me oleme suutnud saavutada, on see, et tasakaal peab tulema vastavalt äh, nõukogu määruse otsusele ja kui seda ei äh, saavutata, siis peab selleni jõudma aastal kaks tuhat kolmteist. aitäh ja viimaseks sõnavõtuks annan sõna härra Lambsdorffile. ka teil on üks minut. aitäh, härra esimees härra Sarjus Volski ütles, et kaks äh, suuremat fraktsiooni põhimõtteliselt on asjaga nüüd rahul. tegelikult äh, on tegemist lausa nelja suurema fraktsiooniga. nii et kahju, et selles debatis, mis puudutab äh, tasakaalu, oleme me unustanud ära selle, millised on inimeste kvali-, kvalifikatsioonid, kogemused ja nii edasi. kas nad on seda ära teeninud, nüüd, ja nüüd ma näen, et Sarjus Volski muudatusettepanekud on muutunud leebemaks. mis puudutab seda kinnoki põhimõtet, nüüd räägitakse siin mingitest indikatiivsetest eesmärkidest, meie toetame tasakaalu, geograafilist, soolist ja nii edasi, ka institutsioonilist tasakaalu aga minu tehniline küsimus on järgnev ja selle koha pealt on mul ka suuline muudatusettepanek siin on nüüd uus raportööri suuline muudatusettepanek, mis puudutab eh, seitseteistkümmet, aga seda katab kompromiss üks. hääletusnimekirjas ma aga ei näe, kas uus eh, muudatusettepanek puudutab kompromissi üks või mitte. ma ei näe, kas asjad on niimoodi. seetõttu teen eh, järgmise suulise muudatusettepaneku esimesele kompromissile. Uh oli kompromiss seitsmeteistkümne ja kolmekümne kaheksa vahel. vastavalt artiklile kakskümmend seitse siin personalimääruse esimeses alalõikes artiklis kaksteist üks tingimuste osas tehakse värbamine nii, et teenistused ja ajutine personal võetakse äh, kõige kõrgema standardi alusel ja seda, neid värvatakse vastavalt geograafilisele äh, Äh, esindatusele, kindlustades samas ka soolise tasakaalu. minu suuline muudatusettepanek, sest ma tõesti ei saa aru, kuidas me värbame vastavalt geograafilisele tasakaalule äh, eesmärgiks võttes ka pädevuse, äh, tegelikult peaksid asjad olema teistpidi ja seetõttu on vastav muudatusettepanek värbamine tehakse vastavalt sellele, et institutsioonides on kõige kõrgemas äh, võimekuse äh, ja aususega inimesed, seades eesmärgiks ka geograafilise esindatuse ja soolise tasakaalu. palun pange hääletusele ka selline suuline muudatusettepanek. Onorevole Peterle härra Peterle, palun. suur aitäh. kallid kolleegid, ma tõesti ei taha siin alustada uut debatti. olen andnud sõna raportöörile, paarile variraportöörile lühidalt, kui teil on mingeid probleeme hääletusnimekirjaga ja te ei taha täna hääletada, siis me saame hääletuse ju edasi lükata. kui teil on aga probleeme äh, sellega, kuidas te tahate hääletada, siis see hetkel ei ole õige koht, kus äh, neid asju arutama hakata. täna peab toimuma hääletus, mitte aga debatt kui teil on mingeid vastuväiteid konkreetsetele muudatusettepanekutele, tahate esitada suulisi muudatusettepanekuid erinevatele muudatusettepanekutele, siis palun võtke sõna enne, kui me selle muudatusettepaneku osas hääletama hakkame. niimoodi me siin komisjonis ka asju ajame ja see on ka parim moodus, kuidas asju ajada. niisiis lõpetan nüüd selle diskussiooni ja alustame hääletusega kui kellelgi on mingisuguseid probleeme konkreetsete muudatusettepanekutega, siis palun tõstke käsi, tehke suuline muudatusettepanek ja siis näeme, kas kolleegid on nõus, et selles osas peaks hääletama. vabandust, aga sellised reeglid on. ja me peame neid reegleid rakendama, isegi kui inimesed nendega rahul ei ole. nii et alustame siis muudatusettepanekuga kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud? mulle tundub, et me peaksime seda kontrollima. Te kindlasti olete kõik oma hääletuskaardid juba sisse pannud, nii et avame nüüd elektroonilise hääletuse. muudatus, muudatusettepanek kolmteist. La votazione, ah, ecco sessanta su sessanta, chiusa la votazione. niisiis, siin on tulemused nelikümmend kuus poolt, neliteist vastu, see on vastu võetud nüüd muudatusettepanek äh, neliteist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss üks, suulise muudatusettepanekuga härra Lambsdorfilt kui te olete suurise muudatusettepaneku hääl-, hääletamise poolt, kes ei ole selle poolt, et suulist muudatusettepanekut hääletama hakatakse, palun andke märku. kui te ei ole suulise muudatusettepaneku poolt, siis tõstke käsi. Caso, in questo caso, se i voti in plenaria kui nüüd asjad niimoodi on kui on inimesi, kes on öö, nende muudatusettepanekute nagu vastu täiskogul, siis kui saalis on inimesi, kes on selle vastu, siis me ei hääleta selle poolt, nii et kui viis-kuus inimest on selle vastu juba, siis ei ole mõtet seda hääletama hakata. ehk siis hääletame kompromissi üks ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, kompromiss ühe poolt. vabandust, äh, härra esimees, siin on tehniline küsimus Sarjus Volski suuline muudatusettepanek puudutab samuti muudatusettepanekut seitseteist ehk siis samuti kompromissi üks. Äh, muudatusettepaneku kolmteist käigus äh, äh, see suuline muudatusettepanek puudutab samuti muudatusettepanekuid neli, seitseteist, üheksateist ja nii edasi ja nii edasi, see tähendab seda, et seitseteist on samuti kompromiss ühe all. minu küsimus härra Sarjus Volskile on järgnev. kas tema suuline muudatusettepanek puudutab, mis puudutab suulist äh, muudatusettepanek seitseteist, kas see on suuline muudatusettepanek ka kompromissile üks? härra Sarjus Volski, ehk saaksite natuke seda olukorda valgustada? kui te usute, et härra Lambsdorfi kommentaarid on põhjendatud, üritades kokku viia, kokku sulatada kompromissi üks eh, suulise muudatusettepanekuga muudatusettepanekule kolmteist, mis puudutab ka muudatusettepanekut seitseteist, mis on kompromissis üks not on the basis of only striving. May I? Eh, señor presidente, si hemos, si hemos comprendido bien la propuesta de. härra esimees, kui ma nüüd härra Lambsdorfi suulisest muudatusettepanekust õigesti aru sain, siis see puudutab lihtsalt kriteeriumide järjekorra muutmist, ehk siis see eh, oskuste kriteerium läheb ettepoole, aga sooline kriteerium jääb samuti sinna sisse Mettiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta di chiarimento che viene fatta. hea küll, ettepanek, mis peaks olukorda selgitama, on järgnev. kompromissile üks lisame sõna institutional viimases, eelviimases reas see võimaldaks meil saavutada kompromissi, kompromiss muudatusettepaneku ja suulise muudatusettepaneku vahel. kas härra Lambsdorffile selline asi sobib? aitäh, härra esimees. see ongi tehniline küsimus, kui institutsiooniline tasakaal tuleb samuti kompromissi ühte, vähemalt niimoodi ma eeldan siis äh, suuline muudatusettepanek asendab selle recruited, recruited on the basis of sõnadega while striving for. ja ma arvan, et see suuline muudatusettepanek tuleks panna hääletusele. niisiis, nüüd on juba neli inimest, kes siin sõna soovivad. mulle tegelikult ei meeldi niimoodi asjade ajamine mitmed inimesed räägivad siin muudatusettepanekute grupist, mis on juba esitatud, kui asi puudutab asjade selgitamist, siis hea küll, aga me tegelikult ei taha, et äh, inimesed oma argumente uuesti esitama hakkaksid. härra Sarjusarski, palun. meil oli lisanädal, nii et tegelikult me ei tohiks asju enam keeruliseks ajada. see tehniline küsimus, sinna on mu vastus jah. minu eesmärk esitades suulise muudatusettepaneku äh, muudatusettepaneku neli, seitseteist, üheksateist, kolmkümmend üks, kolmkümmend kuus ja nelikümmend, oli see, et äh, need kolm tasakaalu igal pool tekstis äh, saaksid võrdsele tasandile, geograafiline, institutsiooniline ja sooline tasakaal. nii et see on mulle vast-, minu vastuseks härra Lambsdorffile, et see peaks ütlema, et mis on võt-, kes on värvatud vastavalt geograafilisele esindatusele, samal ajal kindlustades institutsioonilise ja soolise tasakaalu. aga ma olen selle uh, while striving at Äh, sõnastuse vastu, sest et see jällegi muudab selle sõnastuse pehmemaks. hea küll, niisiis, nagu ma juba varem ütlesin, ehk me paneme selle institutsioonilise aspekti sisse, see on siis äh, alt kolmas rida, ja siis äh, ehk see vastuoluline sõnastus saaks niimoodi lahustuse. härra Tännok, härra Peterle ja Vigenin soovivad sõna saada aga ma tõesti ei tahaks seda diskussiooni uuesti avama, aitäh! kuna mina räägin inglise keelt emakeelena, kui me asendame sõna with sõnaga of, siis äh, tuleb asi tunduvalt lähemale kvalifikatsioonidele, hetkel puudutab see, et kui inimestel on lihtsalt kõrgemat sorti standardid, mitte kõige kõrgemad, kui äh, sinna panna with, siis see puudutab kõige paremat kandidaati, kes meil parasjagu on. nii et teen suulise muudatusettepaneku suulisele muudatusele ettepanekule. Äh, äh, et siia tuleks sõna with sisse, et see oleks tõesti oskustel ja kvalifikatsioonidel põhinev. nii et see muutis need asjad veel keerulisemaks. Um, just very quick point to tõstatan ühe asja väga kiiresti. Äh, härra Lambsdorfi muudatusettepanek äh, muudab küll asju. kontrollin lihtsalt, kas ma sain härra Lams-, Lambsdorfi muudatusettepanekust õigesti aru. Sì, eh, è e questa la formulazione con l'aggiunta, dicevo, della... Jah, siin ongi see sõna institutional sisse toodud ma arvan, et ehk saame nüüd asjad niimoodi jätta ja hääletada. ehk siis saame nüüd hääletada vastavalt sellele selgitusele, kompromissile üks, aga me ei hakka siin rohkem teksti muutma, sest et siis äh, vaadat-, muutuvad juba kõik asjad, lihtsalt hääletame. paneme lihtsalt institutional sisse enne sõna gender ja hääletame seda. ja seda ma üritasingi teha, olles kuulanud ära erinevate kolleegide arvamused, oleme pannud sisse sõna institutional, hääletame nüüd kompromissi üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. tegelikult äh, te ei hoia oma käsi üleval piisavalt korralikult ja õigeaegselt. palun aidake mind, ma ei taha rohkem raisata aega. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tundub, et me peaksime seda kontrollima elektrooniliselt, hääletus on avatud. üheksateist muudatusettepanek üheksateist. kuuskümmend kaks kolleegi hääletas, nelikümmend kuus poolt, kuusteist vastu. Te tõesti ei anna käega piisavalt hästi märku, kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, see on kolmes osas, esimene osa poolt, eh, vabandust, teises osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend. vabandust, see langeb ära, sest et me oleme teise vastu võtnud, kakskümmend kolm on järgmine. suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt proua Brandner, palun. jah, äh, selles vaimus, et asju mitte enam väga komplitseerida, tahaksin siiski saada selgituse, mis peaks ka protokollitama. tahan kindlustada, et see artikkel, nii nagu härra Sarvi-Sotki poolt suuliselt muudetud sai, ei tähendaks seda, et esimene kriteerium on kvalifikatsioon ja siis äh, need kinnoki väärtused äh, seda saab nüüd kahetiselt tõlgendada ja ma tahan lihtsalt olla täiesti kindel, et selle koja tõlgendus tähendab seda, et kvalifikatsioon pannakse esimesele tasemele ja siis sellele järgnevad need kinnaki väärtused. kui sellisel juhul ma saaksin oma suulise muudatusettepaneku tagasi võtta. raportöör, palun. ainult äh, kvalifitseeritud inimesed äh, saavad äh, Euroopa diplomaatilises teenistuses tööd, see on minu vastus sellisel juhul võtan tagasi oma suulise muudatusettepaneku. annan nüüd sõna kolleegidele, kes seda soovivad, aga selline diskussioon tuleb meil tõesti viimast korda, et praegu on tegemist hääletuse, mitte aga debatiga. härra Vigenin, palun üks tehniline selgitus bulgaariakeelses versioonis öeldakse, et kahekümne esimesel, kahe, kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kümme. ma arvan, et see on liiga optimistlik, ma arvan, et see peaks olema kaks tuhat kakskümmend. ja siin on ka teistes osades see kvalifikatsiooni küsimus, meil ei ole mõtet seda siia uuesti sisse tuua, see muudatusettepanek on päris selge, nii et palun jätkame siiski hääletusega see peakski olema kaks tuhat kümme. see on otsuses ja see meil ka siin on. kui te sellega nõus olete, siis hääletame poolt, kui ei, siis vastu. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame. nelikümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend neli poolt. kontrollime siis neljakümmend kahte, elektroonilised hääletus on avatud. kuuskümmend kolm hääletas, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu, üks erapooletus, see on vastu võetud. kakskümmend neli siis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse on tagasi võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, ka-, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, äh, seda katab kakskümmend kolm, aga kahtekümmend kolme me ei hääletanud, nii et kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime seda parem. hääletus on avatud, kakskümmend üheksa, elektrooniline kontroll hääletus on lõppenud. nelikümmend kaheksa poolt, viisteist vastu, see on vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üks, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, see suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt. vabandust, ütleb härra esimees, see jääb ära, sest et võtsime kolme vastu, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame viis poolt, vastu ma ei näinud seda, nii et hääletame elektrooniliselt kontrollides muudatusettepanekut viis, hääletus on avatud. kuuskümmend kolm kolleegi hääletas, nelikümmend seitse poolt, kuusteist vastu, see on vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme on tagasi võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, elektrooniline hääletus, kolleegid, äh, arvamuse eelnõu muudetud kujul, hääletus on avatud. Riite, sessantuno votanti kuuskümmend üks kolleegi osaleb hääletusel, kuuskümmend kaks nüüd juba. see on vastu võetud viiskümmend neli poolt, kolm vastu, kuus erapooletut. ja nüüd äh, lisame siia ka härra Brocki poolthääle ja palju õnne härra Sarjusolskile. on inimesi, kes veel sõna soovivad? härra Mauro mina hääletasin samuti poolt, ütles härra Maru, härra Tahv ja keegi veel, kes hääletas vastu. kes see oli? härra Brocki häälest me juba teadsime, rohkem siis ei ole. niisiis paneme ühe poolt ja ühe vastuhääle vastu ja te tahtsite veel midagi öelda? ma kartsin, et te rääkisite hääletamisest, aga jah, palun, härra Brock tahaksin, et protokollitaks. et seda peab nii, nagu ütles härra Sarjus Volski ja vastuseks ka Bob Randnerile, et eh, siin kvooti ei ole ja kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis see kvaliteedi küsimus eh, on prioriteetne kõigi teiste tasakaalu põhimõtete ees, ehk siis see on esikohal. ja see kehtib ka erinevate gruppide puhul. ma loodan, et see selgitab parameetreid tulevasteks läbirääkimisteks. selge ja nüüd annan sõna härra Brandnerile, proua Brandnerile. aitäh nende kommentaaridest, härra Brock, ma loodan tõesti, et neid seda niimoodi tõlgendatakse, sest eh, muidu tekib erinevaid äh, võimalusi, kuidas seda tõlgendada saab, nii et seetõttu me jäime ka erapooletuks. kuulates ära selle, mida te ütlesite nüüd, oleks olnud kasulikum, kui te oleks need kommentaarid teinud enne hääletamist. kas keegi veel soovib sõna saada? ja ilmselgelt on tegemist äh, väga kirgliku küsimusega, härra Peterle, palun. suur aitäh, härra esimees mulle enne sõna ei antud, tahtsin lihtsalt öelda, et hääletasin kompromiss ühe poolt, äh, arvates, et me ei muutnud seda sõnastust, mis puudutas geograafilist esindatust, ehk siis, et see aluseks jääks ikkagi geograafiline esindatus. jah, me tegelikult panime lihtsalt sinna sõsse sõna, sisse sõna institutional, me teksti kuidagi muud moodi ei muutnud. härra Lambsdorff, palun jah, tahtsin väga lühidalt sõna võtta. loodan, et kõik saavad aru sellest, mida ütles just härra Brock, et me siis kõik tõlgendame seda samamoodi. meie eesmärgiks on see, et kõige paremad inimesed saavad välisteenistusse tööle, me tahame palgata kõige paremad inimesed ja seejärel üritame võtta arvesse ka geograafilist, soolist ja teisi kriteeriume. pean aga ütlema, et äh, nii nagu proua Brandner, äh, tundus ka mul, Brandnerile tundus ka mulle, et on võimalik teatud tekstilõike teistmoodi tõlgendada, nii et me ei ole päris selle tekstiga rahul. oleksime olnud palju rohkem rahul, kui asjad oleks veidi selgemalt äh, väljendatud. siin, kui me räägime siin Euroopa välisteenistusest, siis kvalifikatsioon peaks alati olema olulisem kui kõik muud põhimõtted aitäh selle eest, et osalesite hääletusel, kallid kolleegid. härra Svoboda, vabandust, et teid unustasin enne. jah, võtan sõna lihtsalt väga lühidalt, paar kommentaari. esiteks, ma saan aru, et sellest läbirääkimiste mandaadist vastavalt Sarju Solski arvamusele, ma arvan, et tegemist on selge sõnumiga nõukogule ja proua Ashtonile. kui neid, neid asju ei ole minevikus piisavalt arvesse võtta ja me peame neid edaspidi siiski rohkem arvesse võtma, räägin siin geograafilisest tasakaalust, soolisest tasakaalust ja ühenduse meetodist, ma arvan siiski, et pädevused, kvalifikatsioonid, on olulised asjad ja me ei tohiks neid kuidagi äh, geograafilistele või soolistele küsimustele vastu mängida. me peame leidma selle õige tasakaalu ja proua Ashton peab ka aru saama, et mõlemaid elemente tuleb arvesse võtta. härra Severin, palun. meil on vaja kvoote lihtsalt sellepärast, et sellest kvaliteedi põhimõttest ei peetud kinni, kui äh, kvali-, kvaliteedi põhimõtteliselt kinni peetatakse, siis ei ole vaja enam mingisugust tasakaalu mujal taastada. lihtsalt siis, kui väidetakse, et kvalifikatsioonid on olulised, aga neid tegelikult arvesse ei võt-, võeta, on selliseid teisi kvoote vaja. nii et küsimus ei ole selles, kas me oleme kvaliteedi vastu või mitte. me tõesti tahame, et me seda kvaliteedi aspekti edendataks, kahjuks seda aga ei toimu ja seetõttu peame äh, korre-, korrigeerima sellist vale lähenemist hea küll. üritame nüüd äh, selle küsimusega ühele poole veel saada pärast seda, kui me oleme ära kuulanud ka arvamuse koostaja, siis peame jätkama järgmise päevakorrapunktiga. härra Sarju Sorski, palun. ma nüüd tõesti näen, kui suur on vajadus veel nende küsimuste üle arutada ja ma tõesti loodan, et tuleb väga palju tähelepanu äh, sellele, kuidas välisteenistus ka tegelikult funktsioneerima hakkab. olen kõige, kõigeti nõus kõigi nendega, kes rõhutasid, kuivõrd olulised on kvalifikatsioonid ja pädevused, aga olen täielikult nendele vastu, kes äh, on igasuguste tasakaalude ja kvalifikatsioonide vastu. isegi kõige ekstreemsemas tõlgenduses äh, nende asjade ülerõhutamine on solvav uutele liikmesriikidele sest et siis jääb kuidagi mulje, et nende liikmesriikide kandidaadid on vähem kvalifitseeritud kui teised ja see on täiesti fundamentaalselt vale. ei saa äh, sellist eristust siin kojas ega ka siin komisjonis äh, tekitada loomulikult eh, on kvalifikatsioonid kõige olulisemad, see on täiesti ilmselge, aga seda ei saa kasutada mingisuguse põhjendusena selleks, et eh, ebatasakaalu sisse tuua, kõigil ei pea olema eh, Eatoni või Oxbridge'i diplomit. härra Eesmäes, pädevused ei ole geograafiliselt neutraalsed, sest teatud Euroopa Liidu osades on rohkem pädevusi Eh, kompet-, rohkem kompetentsi, peaksime kasutama ära nende piirkondade eh, kogemusi, aga mitte koostama sellist välisteenistust, mis esindab ainult osa Euroopast. üks protseduuriline küsimus või? hea küll. meie ees on ka minister Klimkin. ja härra siin solvas minu ülikooli, nii et ma pean vastama. Yeah äh, tulemas on veel arutelu täiskogus ja te saate oma märkused seal teha. lõpetame nüüd selle päevakorrapunkti ja jätkame päevakorrapunktiga number kaheksa ja juhtige palun saali Ukraina minister, kui te tahate siia jääda, siis palun jääge, kui te tahtsite ainult hääletada, siis on teil nüüd vabadus lahkuda. Ukraina, jah, nüüd Fratin. uh,. Please sit down. Eh. palun istuge oma kohkutadele, kallid kolleegid. me peame, eh, härra minister peab lahkuma veerand seitse, nii et meil ei ole liiga palju aega. ma tahaksin tervitada Ukraina välisministri asetäitjat Pavlo Klimkinit ja Ukraina parlamendi Euroopa Liiduga integreerumise komisjoni esimeest Boris Tarashuki. arvamuste vahetus on tõendiks sellest, kuivõrd suurt huvi näitab Euroopa Komisjon äh, Euroopa Parlament, vabandust, ning äh, Välisasjade Komisjon üles äh, Ukraina vastu. Ukraina on üheks meie olulisemaks äh, naabruspoliitika partneriks. ja meie sooviks on tihedamaid suhteid luua Euroopa Liidu ning Ukraina vahel. läbirääkimised on käimas assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ja seega pakub meile erilist huvi just teie seisukoht nende võimaluste kohta, mis meil on, ning nende takistuste kohta, mis äh, praegu veel ei ole muutnud võimalikuks lepingu sõlmimist. kolleegid, kes kohal on, sooviksid kindlasti teada saada ka, millised on teie valitsuse prioriteedid, milline on tema programm ning teie kolleeg Tarasjuk on ka kohal ja seega me saame kindlasti teada rohkem ka parlamendi arvamusest ning suhetest enamuse ja opositsiooni vahel. meie eesmärgiks on niisiis saada võimalikult palju vajalikku teavet selleks, et äh, viljakat arutelu läbi viia. ma tahaksin tervitada ka Ukraina delegatsiooni äh, aseesimeest, kes äh, Euroopa Parlamendist, kes on ka siinkohal ning nüüd annaksingi teile sõna, härra minister, kümneks minutiks ja kui te sellest kõneajast kinni peate, siis on meil aega ka arutelu pidada, palun. suur aitäh lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on tegemist suure auga kõneleda Euroopa Parlamendi lugupeetud saadikute ees Ukraina Euroopa Liidu suhetest. see on minu jaoks oluline, kuna ma olen Ukraina välisministri asetäitja, ma olen ka peamiseks läbirääkijaks assotsiatsioonilepingu osas, kuid samuti tunnen ma suurt huvi Euroopa Liiduga seotud äh, asjade vastu, minu diplomaadikarjäär on üle kümne aasta juba kestnud ning minule pakub suurt headmelt olla siin Euroopa Parlamendi ees. tegemist on institutsiooniga, mis on toetanud ja mis on to-, ja mis toetab endiselt Ukraina Euroopa perspektiivi. minu jaoks on alati olnud väga huvitav näha seda, kuivõrd äh, te toetate meie Euroopa ambitsioone ja seda kajastavad mitmed Euroopa Parlamendi resolutsioonid. sellel aastal on vastu võetud Euroopa Parlamendi poolt erakordne resolutsioon äh, Ukraina teemal kahekümne viiendal veebruaril ja seal räägitakse meie õigusest kandideerida Euroopa Liidu liikmeks vastavaks, vastavalt Euroopa Liidu alusleppe artikli nelikümmend üheksa ning äh, te tunnustate seal, et äh, Ukraina on valmis äh, viisavaba režiimi sisse viima Euroopa Liiduga. ma tahaksin oma lühikeses sõnavõtus täna välja tuua et tekkinud on positiivne hetk meie äh, Euroopa suunal arengus ja seda peaks toetama ja ma üritan selgitada ka, kuidas meid toetada. esmalt ma pean rõhutama, et Ukraina integratsioon ei ole Ukraina jaoks mitte välispoliitika või pigem mitte ainult välispoliitika küsimuseks, vaid tegemist on sellega, et me tahame läbi viia eelkõige just kõikehõlmavaid sisemisi reforme ning see võimaldab meil täita kriteeriume, mis võimaldaksid meil liikuda edasi Euroopa liikmelisuse suunas. meil on terve rida äh, prioriteete lähitulevikuks, tegemist on proovikividega, mis meie ees seisavad. üheks esimeseks neist ja mis on ka minu jaoks väga oluline, on äh, tulevane assotsiatsioonilepe, see peaks olema innovatiivne ja tege-, tegemist oleks esimese sellelaadse leppega Euroopa Liidu ja Ukraina vahel ja see peaks äh, siis tagama äh, poliitilise assotsiatsiooni ning majandusliku integratsiooni meie vahel ning selle peamiseks lisandväärtuseks oleks see, et tegelik integratsioon mis põhineb Ukraina õiguse vastavusel Euroopa Liidu õigusega, peaks olema siis äh, meid juhtivaks jõuks. meie partnerluse koostöölepe, mis endiselt on jõus, on muidugi mõista selline lepe, mis puudutab ainult äh, koostööd me võime muidugi rohkem ja paremini koostööd teha, kuid äh, siin me räägime ikkagi ainult äh, koostööst, aga me tahame edasi liikuda koostöölt integratsioonile. Euroopa Parlamendil on võtmetähtsusega roll tulevaste vahendite väljatöötamisel ka Ukraina äh, puhul, siis ma paluksin, et te vaataksite üle need instrumendid, mida luuakse selleks, et tulevast assotsiatsioonilepingut rakendada ellu. see ei puuduta mitte ainult finantsküsimusi, vaid ka tulevast vahendite vormi. minu meelest peaks olema tegemist just selliste vahenditega, mis võimaldavad hinnata meie õigusloomet. tulevase kokkuleppe kokkulepe peaks sarnanema kaubandusleppega, tegemist on äh, kõikehõlmava kokkuleppega. ja me leiame, et see kokkulepe ei peaks olema selektiivne integratsioon ja puudutama ainult teatud valdkondi, vaid peaks äh, puudutama kõiki valdkondi ja kõik Euroopa Liidu vabadused peaksid laienema järk-järgult ka Ukrainale. see on üheks võtmepunktiks läbirääkimistel Euroopa Liiduga ja me kindlasti äh, jääme selle juurde. teiseks prioriteediks tahaksin ütelda, on äh, viisavabadus ja me loodame, et kiidetakse heaks tegevuskava milles on ära toodud selged objektiivsed kriteeriumid, mis Ukraina peab täitma selleks, et äh, jõuda viisavaba režiimini Euroopa Liiduga. me sooviksime, et vaadeldaks vähem poliitilisi küsimusi ja rohkem äh, pragmaatilisi, tehnilisi küsimusi viisa dialoogi osas me oleme äh, praegu läbi viimas juba ulatuslikus reformi selles valdkonnas ja tahaksin äh, tuua ka paar näidet. meil on eriprogramm. integreeritud piiri haldamise osas ja samuti oleme me muid olulisi samme astunud, äh, liikumaks edasi viisavabaduse dialoogis. me ei räägi siin poliitilisest otsusest, vaid me äh, räägime selgetest ja järjepidevatest reformidest, mis Ukraina peab läbi viima, selleks on meil aga vaja selgeid kriteeriume, mis Euroopa Liit oleks siis heaks kiitnud ja ma pean mainima siin ühte teist prioriteeti veel, tegemist on ajakavaga. me soovime, et meil oleks olemas Euroopa Liidu Ukraina tegevuskava ja tegelikult me oleme juba hakanud ellu viima sätteid, eh, milles on kokku lepitud läbirääkimiste käigus ja mis puudutavad tulevast assotsiatsioonilepet. Need ei ole küll eh, õiguslikult siduvad, aga poliitilisel tasandil me oleme juba väga paljusid ettepanekuid hakanud ellu rakendama. neljas prioriteet minu jaoks ja see on eh, väga oluline on energiakoostöö. Ukraina on üles näidanud valmidust tõsisemaks koostööks energia vallas Euroopa Liiduga. eelmisel nädalal me kirjutasime alla Skopjas protokollile, millega me liitusime energiaühenduse leppega. tegemist on tõsise saavutusega ja see puudutab gaasituru toimimist ja vastab äh, direktiivile viiskümmend viis kahe tuhande viiendast aastast ning selle eesmärgiks on tagada parem gaasituru toimimine Ukrainas ning suurem integratsioon Euroopa Liidu turuga. muidugi mõista meie sooviks tagada Äh, positiivne äh, investeerimiskliima Ukrainas. selleks ja kuna minu jaoks on tegemist tõesti väga olulise punktiga, on Euroopa, tähendab, Euroopa integratsioon muidugi seda, mida me suudame saavutada, mis on meie prioriteedid, aga Euroopa integratsioon tähendab ka seda, kas me oleme äh, valmis. Euroopa integratsioon tähendab seda, et me oleme Euroopa-meelsed ja et meil on sama identiteet. paar aastat tagasi veetsin ma aasta rääkides äh, läbi ühe sätte üle Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. meie jaoks on aga ilmselge, et Ukraina ei ole mitte ainult geograafiliselt, vaid ka ajalooliselt ja oma vaimu poolest seotud Euroopaga, meie koht on Euroopas ja me loodame Euroopa Parlamendi kogutoetuse peale ning äh, oleme valmis äh, kõiki neid teemasid teiega vägagi lähedalt arutama. suur aitäh tähelepanu eest ja ma muidugi mõista olen hea meelega valmis vastama kõikidele teie küsimustele, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud minister ja sõna saab nüüd komis-, eh, eeliga integreerumise komisjoni esimees Boris Tarasjuk ja palun üritage samuti eh, kõneajast kinni pidada. Thank you, Mr Chairman, I will do my best in order to suur tänu, härra esimees, ma annan endast parima, et äh, teha sama lühidalt nagu minu kolleeg aseminister Klimkin. kõigepealt suur tänu teile, härra esimees, Ahveti komisjoni liikmetele ja Euroopa Parlamendi delegatsioonile suhtlemiseks Ukrainaga. selle kutse eest mul on hea meel näha palju tuttavaid nägusid siin, inimesi, kes on olnud aastaid minu head sõbrad ja aidanud äh, parandada teadlikkust Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendi liikmete hulgas äh, Euroopa Liidu Ukraina suhetest. inimesena, kes aastaid osales Ukraina Euroopa Liidu suhete arendamisel, julgen öelda, et äh, viimaste kuude jooksul on äh, päris palju öeldud viimase viie aasta arengute kohta ning ma tuletaksin meelde, et need viimased viis aastat, millele on viidatud kui ebastabiilsuse aastatele Ukrainas, et nende aastate jooksul oleme me siiski sõlminud terve rea olulisi lepinguid. esiteks äh, alustasime läbirääkimisi uue raamlep-, vabakaubanduspiirkonna raamlepingu üle ning samuti olime tunnistuseks läbirääkimiste lõpetamisele kahe olulise viisalepingu ja tagasivõtulepingu jõustumisega seoses ning samuti jõudsime kokkuleppele Euroopa energiaühenduslepingu sõlmimises. viimastel kuudel on meil toimunud ka presidendivalimised ja selle tulemusel vahetus äh, riigi juhtkond vaatamata mitmetele vastuolulistele signaalidele ja sõnumitele, mida uutelt võimudelt võib kuulda, parlamendiliikmena ja integratsioonikomisjoni esimehena ma võin öelda, et uutelt võimudelt me siiski näeme märke positiivsetest suundumustest, nende suundumuste jätkamisest, mis juba on käima lükatud. viimaste kuude jooksul uue assotsiatsiooni lepingu läbirääkimisel oleme me seda näinud ja me loodame, et Euroopa Parlamendi resolutsioon, mille te kahekümne viiendal veebruaril heaks kiitsite, et seda kuulavad ka teised Euroopa Liidu institutsioonid, sest kahjuks ma pean endiselt äh, tunnistama, et resolutsiooni sätted, eriti see osa, mis puudutab äh, võimalikku Euroopa Liidu liikmeks saamist, äh, sellega teised Euroopa Liidu institutsioonid ei arvesta. mis puudutab vabakaubanduspiirkonda, siis oleme kas selle kohta kuulnud päris palju, eriti kriitikat Ukraina delegatsiooni suunas. Ukraina parlamendi liikmena ma ei saa selle kriitikaga nõustuda, mis Ukraina poole vastu on suunatud ning tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, et kui me räägime Ukraina Euroopa Liidu vabakaubanduspiirkonnast, siis Ukraina peaks olema selles võrdväärne partner, mitte lihtsalt äh, lisaturg Euroopa Liidu ettevõtjatele. selles mõttes tahaksin veel öelda, et kompromissid äh, peaksid olema mõlema poole huvides ja ei tohiks Ukraina poolele pakkuda välja vaid viletsaid, väga madalaid kvoote, eriti selliste tundlike toodete puhul nagu põllumajandustooted. mis puudutab viisadialoogi, siis siin oleme samasugusel seisukohal nagu valitsuse esindajad, nimelt me leiame, et me tahame hõlbustada Ukraina kodanike Euroopa Liitu reisimist. tuletan meelde, et kahe tuhande viiendast aastast alates oleme tühistanud viisanõuded kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. alates sellest äh, ajast on jõustunud viisalihtsustuslepingud, mille tulemusel tunduvalt lihtsam on Ukraina kodanikel saada Schengeni viisasid, aga samas me oleme märganud äh, eriti naaberriikide nagu Poola, Slovakkia, Ungari, äh, Schengeni tsooniga liitumise järel, et äh, ukrainlaste arv, kes reisivad Euroopa Liitu ja nendesse riikidesse iseäranis, on langemas, see tähendab, et ukrainlased ei saa tegelikult kasu meie suhetest viisaküsimustes ja piiriliiklus on suhteliselt väike. tahaksin öelda, et me pöörame erilist tähelepanu selle jälgimisele, kuidas mõlemad pooled lepingut täidavad ja jõudsime järeldusele, et terve rida Euroopa Liidu liikmesriike ei täida oma võetud kohustusi. ning siinkohal tahaksin veel öelda, et koostöös kolleegidega parlamentidevahelisest koostöökomisjonist oleme pööranud tähelepanu sellele küsimusele ning selle tulemusel eh, toimub Kiievis ja Odessas vastav kohtumine novembris ning seal me kaalume ühist raportit, mis tuleks heaks kiita ja äh, mis tuleks esitada Euroopa Parlamendile ja Ukraina Verhovna Raadale. nii et meie peamine järeldus on, selleks, et vältida vääritimõistmisi ja probleeme, mis tulenevad viisa lihtsustuslepingust, tuleb tegutseda süsteemselt. ja tuleb äh, sisse viia mitteviisarežiim Ukraina kodanikele lõppkokkuvõttes. ja see ka me leiame, et äh, kahekümne esimese, kahekümne teise novembri Euroopa Liidu Ukraina äh, tippkohtumisel me tahaksime, et Ukrainale pakutaks äh, välja tegevuskava viisarežiimi kaotamise kohta ning ma pean väljendama ka tõsist muret kuulujuttude üle, mis ilmselt on kõlanud ka siin Euroopa Parlamendis, et et äh, sellis-, et Venemaale tuleks pakkuda samasugust režiimi ja kui mitte enne Ukrainat, siis vähemalt Ukrainaga samal ajal. see on väga ärevust tekitav sõnum, sest erinevalt Venemaast oleme meie pakkunud Euroopa Liidu kodanikele viisavaba liikumist juba viis aastat. ma loodan, et ma siinkohal eksin ja neid kuulujutud ei vasta tõele, aga Mm, paljud ukrainlased tunnevad seda. samuti tahaksin väljendada positiivselt valitsuse tegevuse suhtes, kes viimaste kuude jooksul on välja pakkunud mitu seaduseelnõud ja rahvusvahelist kokkulepet, mis võimaldavad tegeleda mitmete ettepanekutega viisavaba liikumise suunas ja ma loodan, et valitsus õige pea oma võetud kohustused ka ellu viib. samuti tuleks öelda, et terve rida küsimusi on veel lahendamata ning vajavad praeguse valitsuse ja ametivõimude tähelepanu ning meie parlamendis ja integratsioonikomisjonis teeme kõik endast oleneva, et suhelda ametivõimudega ja lahendada kõik erinevad süüdistused, mis on kõlanud. tahaksin väljendada tänu Euroopa Liidule ja Ukraina ametivõimudele hiljuti sõlmitud energiaühenduse lepingu eest. me loodame, et et ükski kolmas osapool ei takista meil selle lepingu täitmist. siinkohal ka lõpetaksin omalt poolt sissejuhatavate kommentaaridega, et jätta aega aruteludeks ning tahaksin pöörata teie tähelepanu asjaolule, et praegusel hetkel ma ei võtnud sõna Ukraina opositsiooni nimel meil on äh, erinevaid seisukohti Ukrainas toimuvate äh, arengute suhtes, aga kui vaja, siis vast tõstatan seda teie küsimustele vastates. suur tänu, härra Tarasjuk, härra Koval, äh, Ukrainaga suhete delegatsiooni esimees. aitäh! mul on hea meel, et äh, olete andnud meile võimaluse arutada Ukraina teemal ja kuulata ära uue valitsuse seisukohad, uue parlamendi seisukohad ja meie ees on härra Tarasjuk, kes on muidugi opositsiooni esindaja. ma olen tänulik mõlemale kõnelejale info eest ja on teemasid, mis vajavad põhjalikumat arutelu, kahjuks meil täna nii palju aega ei ole, et kõikides küsimustes üksikasjadesse laskuda, seepärast ma omalt poolt küsimusi ei eh, tõstata ja lihtsalt loodan, et meil õnnestub eh, Euroopa Liidu ühise parlamentaarse komitee kohtumisel Ukrainas neid põhjalikumalt arutada. viisavaba liikumine, see on küsimus, mis eh, muutus asjakohaseks äh, uue valitsuse ja uue presidendi ametisse astumisega. paljud Euroopa Parlamendi liikmed pooldavad seda, leiavad, et see oleks õige suund. Äh, see tähendaks äh, Ukraina toomist Euroopasse. osana uuest assotsiatsioonilepingust Äh, kuid viisaküsimused on seotud juriidiliste küsimustega ja on samm integratsiooni suunas. nii et äh, tahaksin küsida härra ministrilt, et äh, kas te võite öelda midagi õiguslike muutuste kohta, mis aitaksid meil tulevikus viisa vabale liikumisele lähemale jõuda. mina isiklikult viisavabadust pooldan, aga küsimus ei ole niivõrd poliitilises heas tahtes, vaid eh, pigem piirikontrollis, eh, julgeoleku tagamises ja nii edasi. ja te mõlemad teate ilmselt ka seda ise. nii et meil on tarvis kindlust selle kohta et küsimus, millega, milles jõudi esialgsele kokkuleppele, ka realiseerub. see oleks äh, tõeline samm Ukraina liikmesuse suunas. ma võin kinnitada, et äh, parlamentidevaheline koostöökomitee arutab seda, me koostame ka üksikasjaliku aruande, mis puudutab viisaküsimust ja loodame, et see annab suhete edasisse arengusse olulise panuse. tahtsin nii härra ministrile kui härra Tarasjukile ka öelda ning äh, siin ma ei räägi nüüd niivõrd äh, komitee, komitee esimehena või endise välisministrina, aga tahtsin öelda, et äh, ilmselgelt on terve rida vaidlusi Ukrainas, komisjonid, millede koosseis on muutunud, kas on poliitilisi vaidlusi ka Ukraina Euroopa Liidu suhete teemal, kas on asju, millest me peaksime olema teadlikud, mille pärast me peaksime võib-olla muret tundma? see aitaks meil võimal-, võib-olla paremini ette valmistada ka Kiievis toimuvaks kohtumiseks. ma olen kindel, et te olete teadlikud, et Euroopa Parlamendis on samuti erinevaid seisukohti selle kohta, kuidas Ukraina Euroopa Liidu suhted tulevikus välja peaksid nägema. on erinevaid seisukohti ka näiteks Euroopa Liidu laienemise osas ja kui Ukraina eliidil on erinevad seisukohad praegu selles küsimuses, siis kindlasti oleks huvitav meil sellest kuulda. eriti need, kes on Ukraina sõbrad, kes on huvitatud äh, Ukrainaga seotud küsimustest, energiaühendus ja nii edasi, me oleme väga huvitatud sellisest informatsioonist, eriti praegu, kus me valmistame ette kohtumist Kiievis ma rohkem aega ei kuluta, tänased streigid on meie ajakava täiesti segi löönud, paljud inimesed tahavad veel lennuki peale jõuda, aga suur tänu võimaluse eest selleks aruteluks. suur aitäh, härra Koval, härra Kaala, palun kolm minutit. suur tänu härra esimees. ja ma tahaksin siin väljenduda avameelselt ja ma arvan, et see on ka sobiv, sest asjad teie riigis muutuvad ja mitte kõik ei liigu euroopalike väärtuste ja euroopaliku mõttelaadi suunas. Äh, asjad liiguvad küll poliitilise stabiilsuse suunas, kuid sellel on teatud kõrvalmaitse. Euroopa Liidus on meil õigusriik, äh, turumajandus ja need on toonud meile stabiilsuse ja jõukuse. ma arvan, et eduretsept äh, seisneb institutsionaalses stabiilsuses, mitte poliitilises stabiilsuses. me ei ole huvitatud mingitest äh, sisemistest võimumängudest. ma tahaksin rääkida konkreetsest äh, koostööst, viisaküsimustest ja on tõesti kahju, kui me peame tagasi tulema pidevalt demokraatliku küpsuse teema juurde, aga ma ei saa olla vait, sest teie riigis on sellega probleeme. nii et minu küsimus on, et missugune on teie seisukoht just nende sündmuste osas, mis äh, eelnevad kohalikele valimistele ja seaduseelnõu, mis keelustab uute parteide või liitude loomise. mida te arvate selle kohta, et ajakirjanikud, õppejõud ja mitmed teised äh, avaliku elu tegelased on saanud ootamatuid visiite äh, salapolitsei esindajatelt. ja luuakse parteisid, mille nimed on peaaegu identsed opositsiooniparteidele, millega püütakse inimesi segadusse ajada. missugused on kõikide selliste äh, sammude eesmärgid? kuidas on võimalik selgitada huvide konflikti, kus äh, salateenistuse juht on samaaegselt meediamagnaat. kumba pidi see on siis nüüd, et kas äh, salateenistuse juhtod on samaaegselt äh, meediamagnaat või meediamagnaat on juhtumisi salateenistuse juht? nii et palju asju juhtub teie riigis, mis äh, mulle tundub, viivad Ukrainat eemale Euroopast. kuidas oleks võimalik see trend ümber pöörata ja tagada, et teie riik liiguks jõukuse ja stabiilsuse ja demokraatia suunas? tarvis ei ole väljendada seda vaid sõnades et liigutakse Euroopa suunas, vaid see peab kajastuma ka Ukraina inimeste igapäevaelus. suur tänu, härra Prokk, kolm minutit, palun. härra esimees, ma teen lühidalt, sest härra Gala juba omalt poolt ütles ära päris palju seda, mida minagi kavatsesin öelda ütleksin vaid, et minister ja minu vana sõber Taras Jukka täiesti õigustatult ütles, et me peame astuma olulisi samme ähm, selles suunas, et Ukraina võiks kunagi saada ka liikmeks ja et majanduslik äh, vabakaubandustsoon peab olema kasulik mõlemale poolele, nii poliitiliselt kui majanduslikult ning ka eesmärk peab olema meile selge. vabakaubandustsoon peab põhinema partnerlusel, mis toob kaasa kõikidele positiivset, kui võrrelda siin näiteks Norra lahendusega. tarvis on edasi liikuda eeskätt majanduslikel ja poliitilistel põhjustel ja see kehtib ka viisadega seonduva kohta. Euroopa Parlamendis ma olen alati öelnud, et mina kaldun pooldama viisavabadust Ukrainaga palju rohkem kui tema suurema naabriga. aga vaatame, kuidas asjad arenevad. muidugi on ka teisi teemasid ja küsimusi, kuulsime siin mainitavat tolliliitu Venemaaga kas see on endiselt päevakorral olev teema ja kuidas on võimalik äh, tolliliit Venemaaga samal ajal kui äh, vabakaubandustsoon Euroopa Liiduga, ma väga tahaksin kuulda sellest. ja huviga kuulaksin teie vastuseid ka härra Kaala küsimustele. väga raske on opositsioonil oma häält kuuldavaks teha ajakirjanduses järjest rohkem raske. ja küsimus ei ole mitte ainult selles, kes omab ajakirjandust, on ka teisi küsimusi ning see on väga murettekitav valimiskampaanias. kui valimisseadust pidevalt muudetakse, siis see tuleb kasuks üksnes võimulolijatele väga raske on uute parteide moodustamine ning ka kohtusüsteemi puhul seoses valimistega tundub, et sellest on saanud lihtsalt valitsuse käepikendus. ja mulle tekitab väga muret Kiievi erikohtlemine valimistel ma ei ole kindel, et me võime rääkida tõelisest demokraatiast, tõelisest õigusriigist, kas ei toimu mitte liikumine tagasi autoritaarse režiimi suunas, nagu me juba varasemalt oleme näinud, kus demokraatlikud institutsioonid on lihtsalt äh, vahendid, mitte väärtused härra Severin. ma olen väga tänulik äh, selle teema päevakorda võtmise eest. mõni kuu tagasi me kuulsime nii-öelda Ukraina väsimusest ja see oleks äärmiselt kahetsusväärne areng, kui me Ukraina ära unustaksime. Ukrainat ei tohi unustada, sest Ukraina on üldiselt tähtis ja me ei tohi unustada seda ka sellepärast, et Ukraina on meie jaoks isiklikult tähtis meie Euroopa projekti elluviimisel. nii et ma arvan, et me peaksime täna veel kord rõhutama, et Euroopa projekt ei ole täielikult lõpule viidud ilma Ukrainata. kindlasti on meil palju ootusi, neid oli varasemalt ja on endiselt ja ei saa varjata seda, et äh, paljudel juhtudel on meie ootused jäänud täitmata aga üks asi, mida me peame tegema, esiteks eh, mitte sekkuma riigi juhtimisse, sest seda me ei saa teha. ja teiseks, me ei tohiks eh, valida endale pooli, et opositsioon või valitsus. me peame tegelema riigiga tervikuna ning eh, kui võimalik, siis me peaksime kohtlema seda riik-, riiki täpselt äh, samamoodi nagu oma liikmesriike, sest mõnedes liikmesriikides on märgata samasuguseid tendentse nagu Ukrainas näiteks teatud autoritaarne käitumine. aga nagu minu hea sõber Boris Tarasjuk äh, täna ütles ja keda ma tahaksin Äh, kiita selle eest, et ta ütles, et ta väljendub siin täna kui ukrainlane, mitte opositsiooni esindaja. ja ma olen täiesti kindel, et tal on äh, täiesti õigustatult erinev seisukoht äh, mitmetes küsimustes, sõltuvalt sellest, kas ta räägib opositsiooni esindajana või tavakodanikuna. aga kõik poliitilised parteid peaksid toetama Ukraina üldist arengut ja jällegi, minu küsimus on seotud äh, või ma paluksin, et poliitilised parteid Ukrainas hoiaksid kokku ja ei läheks vastuollu kui valitsus ja opositsioon. ja äh, mis puudutab välispoliitikat, äh, siis me peaksime siin esitama küsimused ka oma komisjonile volinikele nende suhtumise kohta Ukrainasse. ja veel küsimus, mida te arvate proua Ashtoni hiljutisest avaldusest, et Ukraina eesmärgiks ei äh, ole Euroopa Liidu liikmeks saamine, kas see on adekvaatne avaldus või mitte? aitäh, härra Tänak, palun. jah, Äh, NATO osas on valitsus oma poliitikat muutnud, mitte Euroopa Liidu osas. kui asjad on jälle muutunud, siis jah, vabandust. esiteks tervitan äh, asevälisministrit ja õnnitlen teid seal teie rahvuspüha puhul, mis on kas täna või eile või homme, sest et minul on äh, kalendris kirjas, et täna õhtul pean minema peole. tervitan ka oma vanasõpra Borissi, keda tunnen juba aastaid. mina olen juba pikka aega kindel Ukraina sõber, seda on ka minu fraktsioon Äh, konservatiivide fraktsioon, ma ei ole küll enam nii fokusseeritud kui varem, aga kindlasti toetan teie püüdeid euro, euroatlantise, atlantilise integratsiooni suunas. ja nagu minu kolleeg Ermar Prokk, arvan ka mina, et äh, kui hakatakse mingit viisavabastuse regatti pidama, siis teie peaksite siiski olema järjekorras Venemaast ees, mitte aga tagapool, sest et Venemaa, olgem ausad, neil on mitmesuguseid probleeme viisalihtsustusega, mitte me ei saa mainimata jätta äh, neid külmutatud konflikte sellistes piirkondades nagu Abhaasia, Transnistria, igasugused äh, Vene kodanikud, Vene passi omanikud seal saaksid siis äh, õiguse reisida, kuigi nende kodakondsusküsimus on veel lahtine ja me ei saa mainimata jätta ka organiseeritud kuritegevust Põhja-Kaukasuses, seetõttu on Venemaa viisavabastusega igal juhul veel probleeme mul on paar küsimust. nüüd äh, pannes pähe oma teise mütsi, siis mina olen parlamendi ja selle komisjoni raportöör äh, Montenegro loodetava kunagise liitumise osas Euroopa Liiduga. eile oli meil kohtumine, seal oli palju parlamendisaadikuid juba teist korda, on ametlikult äh, tõstatatud küsimus nende läbirääkimises, äh, mis puudutab liitumist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, mis on üks esimesi peatükke, mille nad peavad sulgema, kui nendest kandidaadid saavad, nad peavad olema WTO liikmed. Ukraina on riige, mis blokeerib Montenegro liitumist WTO-ga põhjustel, mis äh, on üsna kummastavad, ilmselt on neil midagi pistmist sellega, et te tahate meeldida Serbiale, saada paremat ligipääsu Serbia turgudele, tahate, et teil oleks mingisugune nupp mida kasutada läbirääkimistes Brüsseliga ja nii edasi. ma ei tea, miks, olen küsitlenud selle, esitanud selle küsimuse nõukogu komisjoniga, ka voliniku Füllega ja minu, mulle tekib ikkagi küsimus, miks blokib Äh, Ukraina väikse Montenegro liitumist WTO-ga, Ukraina Montenegro vahel ei toimu mitte mingisugust kaubandust, nii et äh, siin peab olema mingi teine motivatsioon valitsuse poolt, see oli juba eelmise valitsuse seisukoht ja see on, uus valitsus on selle nüüd üle võtnud ja hea meelega tahaksin kuulda, miks asjad niimoodi on. ja teine küsimus, mis äh, mulle muret tekitab, olen pikaajaliselt äh, jälginud olukorda teie riigis, äh, demokraatia inimõiguste al-, olukorra halvenemine teie riigis, äh, on äh, ajakirjanikke kadunud äh, viimasel ajal, mis meenutab natuke minevikku, loodetavasti ma olen siin eksinud, äh, kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste valimised on tulemas paari kuu jooksul ja nüüd president Janukovitš üritab presidendi pädevusi suurendada, siis kui ta veel president ei olnud, oli ta väga peaministrisüsteemi poolt, te peate siiski ära otsustama, mis tüüpi riiki te tahate, te ei saa selle seda muuta iga kord, kui presidendivalimised asju muudavad ja viimaseks, kuidas teie valitsus saaks aidata meil lahendada külmutatud Transnistria konflikti Moldovas? nüüd peame vähendama kõneaega kahele minutile, sest härra minister peab lahkuma kell veerand seitse ja tahab siiski küsimustele ka vastata, nii et vabandust. kaks minutit kõneaega. proua Lunatšek, palun. aitäh, härra president sellise fraktsiooni liikmena, roheliste liikmena, kes on alati toetanud kodanikeühiskonda, demokraatlikku kaasamist Ukrainast, keskkonnaorganisatsioone ja nii edasi, on minu peamine mure täna seotud ka samuti asjaga, mida minu kolleegid on juba maininud, ehk siis demokraatiate, demokraatiliste standardite, meediavabaduse olukorra halvenemine teie riigis. viimase suve, viimase poole aasta jooksul oleme kuulnud äh, päris hämmastavatest asjadest. Äh, ajakirjanik, kes äh, on haihtunud ja isegi siseminister on öelnud, et sellel võis olla midagi pistmist politsei või see äh, eriteenistustega või teine ajakirjanik Artem Timenjuk, kes, keda politsei peksis kodanikeühenduste puhul ühe välisfondi direktorit Konrad Adenaueri äh, fondi juht see suvi arreteeriti, igasuguseid muid asju, rahulik demonstratsioon äh, tee ehitamise vastu Gorki parkis Harkovis, mis on osa Euro kaks tuhat kaksteist projektist, seda äh, rahumeelset demonstratsiooni alla surutud, vägivald, ametkonnad on kasutanud vägivalda ja see siiski äh, tekitab suurt muret selle koha pealt, kuidas demokraatia Ukrainas areneb, selle koha pealt, kas teie riigis on võimalik äh, töötav, elav kodanikuühiskond, nii et minu küsimus on teile. Te olete Euroopa Liidu Integratsioonikomisjoni esimees parlamendis, esitan samas ka küsimuse härra Klinkinile, kes on valitsuse liige. mida te teete omalt poolt selleks, et kindlustada, et et kogunemisvabadus, arvamusvabadus, ajakirjandusvabadus, et need on sellised asjad, millest, mida te lihtsalt kaasa ei kiida, rääkides oma progressist Euroopa Liidu suunas, vaid et see on midagi sellist, millesse inimesed saavad ka uskuda ja mis on garanteeritud. härra minister, te olete öelnud, et Euroopa integratsioon puudutab väärtusi, Euroopa identiteeti, mentaliteeti, aga kuidas see siis väljendub? ja teisel oktoobril toimub äh, uus kohtumine Harkovis äh, Euro kaks tuhat kaksteist äh, projekti osas. kas te saate garanteerida, et see inimeste rahumeelne kohtumine, mis tahavad mitte korrumpeerunud Euro kaks tuhat kahteteistkümmet, et seal garanteeritakse inimeste turvalisus, mida te saate rääkida ka korruptsioonivastasest võitlusest Euro kaks tuhat kaksteist ümber? aitäh, härra Pelder, kaks minutit, palun suur aitäh, härra esimees! austatud külalised Ukrainast, mina olen Hollandist, eelmisel esmaspäeval hilisel hommikupoolikul oli mul huvitav diskussioon Hollandi vabaühendustega, mis äh, vaatlevad äh, Lääne-Ukraina sotsiaalseid arenguid nad tahaksid laiendada oma tegevusi. Nende huviobjektiks on äh, puuetega laste vanemad, nii et äh, nad on väga huvitatud teie riigist, minu riigis antakse välja ajakirja, mis on pühendatud just teie riigile, Ukrainale, ja nemad tõstatasid äärmiselt olulise küsimuse, millises suunas Ukraina poliitiliselt liigub. Nad äh, küsisid, kas nad saavad oma tegevusi laiendada, nad on mures äh, äh, sotsiaalse kliima pärast teie riigis, pressivabadus, sotsiaalsed vabadused, isikute vabadused oma ambitsioone arendada, ilma et riik siin sekkuks. nii et siit minu küsimus ja loomulikult äh, võiksin siia lisada veel ka Euroopa poolsed kohustused. Äh, äh, sellel suvel rääkisime ühes suveülikoolis ühiskonnaga seotud küsimustest me tahaksime näha, et Ukrainal on koht Euroopas ja me peame jälgima siiski teatud arenguid Ukrainas, peame siin rääkima põhiväärtustest, inimõigustest, väärtustest teie ühiskonnas, ehk siis kokkuvõtlikult tahaksime näha, et meie muresid leevendataks, sest et me tõesti muretseme selle pärast, et vabadused ja õigused äh, Ukrainas vähenevad. aitäh, härra Pelder, härra Peterle kaks minutit. suur aitäh, härra esimees, mina viibisin Ukrainas vaatlusmissiooni liikmena ja tunnistasin seal midagi erilist. kohtusin sama äh, äh, õpila-, õpilasega, kes alguses toetas ühte kandidaati, sama kandidaati äh, pärast äh, lõunal aga hoopis teist, küsisin, kelle poolt te siis hääletate, nemad ütlesid, et mitte kellegi poolt, sest et sellest vahet nagunii ei ole ja minu arust on see huvitav apaatia juhtum noorte inimeste hulgas ja seetõttu on mul väga hea meel näha, et nii koalitsiooni kui opositsiooni liige on täna siin meie ees. ma tean, et teie vahel on erimeelsusi, aga ma olen kindel, et kui koalitsioon ja opositsioon suudavad saavutada konsensuse selles osas, mis on Euroopa standard, selles osas, kuidas riik funktsioneerib, millised on meediavabadused, millised on suhted inimesed, inimeste vahel vabariigis, siis see kindlasti vähendaks seda apaatiat, mida ma täheldasin Ukraina valijate hulgas. tahaksin öelda ka järgnevat, kui Sloveenia valmistus liituma Euroopa Liiduga, siis me Äh, suutsime sujuvalt edeneda peamiselt just sellepärast, et meil oli laialdane poliitiline konsensus selle osas, mida Euroopa agenda Sloveenia jaoks tähendab, mida tähendavad Euroopa standardid. tahaksin näha suuremat üksmeelsust ka Ukrainas selle küsimuse osas, eriti mis puudutab Euroopa standardeid. aitäh härra Peterle viimane kõneleja, härra Liise, kaks minutit, palun. aitäh, härra esimees, härra minister, Boriss. Te olete ise näinud, kui palju on siin Ukraina sõpru, härra minister, meil ei ole veel olnud au kohtuda äh, aga Boriss võib kindlasti kinnitada, et ma olen Ukraina sõber ja niisiis ärge vaadake seda, mida ma ütlen kriitikana, vaid mureavaldusena Ukraina pärast. esiteks assotsiatsioonileppe ja vabakaubandustsoonileppe läbirääkimised, järgmine voor vabakaubandustsooni osas leiab aset esmaspäeval ja härra minister, te kindlasti teate, et on teatud reservatsioone selles osas, millist progressi Ukraina saavutab. Brüsselis ollakse mures, aga härra minister, mida teie arvate, millised võiksid olla suurimad takistused selles, et Euroop-, et Ukraina suudaks vastata Euroopa Liidu kriteeriumitele? teiseks, oleme siin rääkinud poliitikast. härra minister, te teate, et see, kuidas parlamendi liikmeid valitakse, ei ole mitte kõige olulisem küsimus maailmas. aga te teate ka seda, et me oleme mures demokraatia olukorra pärast Ukrainas. aastaid olen rääkinud Borissile, et osad valimisseadused Ukrainas on veidi kummalised mina ei hakka selles osas küll teile loengut pidama, aga ehk te uuriksite, millised on valimisseadused Euroopa Liidus ja kasutatakse neid eh, eeskujuna. Gruusia hetkel muudab oma põhiseadust ja põhineb siin Poola põhiseadusel. tean, et te olete allkirjastanud kokkuleppe Venemaaga eh, sõjaväebaaside rendilepingu pikendamise osas, kas te ei leia, et suur äh, Venemaa sõjaline kohalolu Ukrainas võiks saada takistuseks teie Euroopa Liidu liikmes, liikmelisusele? aitäh, härra Liisek, vabandan, et äh, teile jäi nüüd nii lühike aeg vastamiseks, te peate päris varsti lahkuma, aga kahjuks ma ei suutnud takistada meie liikmeid nii pikalt sõna võtmast. Te võite vastata ka kirjalikult, kui te äh, kõigile vastata ei jõua ja kui teil on võimalik veel paariks lisaminutiks siia jääda, siis see oleks veel parem. palun, härra minister. esiteks, suur aitäh kõigi küsimuste eest ja ka selle eest, et te oma muresid väljendasite minul, mina ilmselt ei ole positsioonis, kus ma saan detailselt käsitleda kõiki neid küsimusi, mida te täna tõstatasite, aga ma vähemalt üritan vastata vähemalt võtmepunktidele. esiteks, mis puudutab äh, viisavabadust ja äh, poliitilisi ja tehnilisi karakteristikuid, siis juba ütlesin, et mina pooldan seda, et äh, vähem, et viisavabadusdialoog puudutaks vähem poliitikat ja rohkem tehnilisi, praktilisi karakteristikuid. ma võiksin loomulikult äh, siin käsitleda kõiki neid punkte, mida Ukraina peab tegema, see ei puuduta mitte ainult seadusandlikke muudatusi, see puudutab ka institutsioonilisi muudatusi ja rakendamist, aga kui keegi soovib, siis ma olen valmis selle nimekirja neile edastama ja ma arvan, et sellest võiks olla ka päris palju kasu. teiseks ähm, punkt, mida tõstatas Pavel Koval, äh, see oli ka minu jaoks murettekitav, sest et ma ei näe Yeah äh, Äh, miks Euroopa Liit peaks mingil põhjusel muretsema strateegilise Euroopa Liidu integratsiooni vähenemise, soovi vähenemise osas, siin on olemas riiklik konsensus. Äh, Euroopa integratsioon ei ole ju Ukraina jaoks ainult mingi välispoliitiline ülesanne, see on selline suund, mille me oleme endale valinud. Äh, see on ka raamistik sisereformideks. punkt, mis tõstatati võimaliku liitumise osas Venemaa, Valgevene ja Kasahstani tolliliiduga, asetades ka kõrvale igasuguse poliitilise dimensiooni siin, kuidas me isegi teoreetiliselt saaksime sellise tolliliiduga liituda. sellisel juhul me peaksime ju ümber rääkima kõik oma kohustused, kõik need tingimused, millega me tegelikult saime liituda WTO-ga. Äh, ette ajaloos sellist asja pole ju mitte kunagi juhtunud, isegi dramaatiliselt mitte, ka poliitiliselt mitte. ja seda on ka korduvalt äh, meie presidendi poolt üle korratud. meil ei ole mitte mingisugust kavatsust tolliliiduga liituda. nii WTO kohustuste pärast kui ka teiste äh, punktide tõttu Montenegro punkt lühidalt valmis, olen seda, olen seda valmis arutama ka detailsemalt, heal meelel olen valmis seda tegema, aga kõige äh, olulisemad takistused meie läbirääkimistel on ligipääs Montenegro teraseturule ning Montenegro poole valmisolek äh, suurendada sisulisi impordi äh, toll mitmetele Ukraina jaoks olulikele, olulistele toodetele, eriti just äh, toidukaupadele. Äh, austame loomulikult Montenegro Euroopa Liidu integratsiooni äh, kurssi, see on sama, mis Ukrainal, aga me ei ole nõus sellega, et mõningaid imporditolle tõstetakse selle tulemusena lausa kahekordseks. me oleme, see, austame seda otsust, aga see puudutab ka järeleandmisi Ukraina poolele Äh, siin ei ole mingisuguseid laiemaid äh, tagamõtteid, mis te tõstatasite Serbia koha pealt või mitte, aga kui te soovite, siis olen valmis alati kahepoolselt seda teiega arutama. võin teile natuke kirjalikult selle kohta edastada, sest et need põhimõtted on olemas. mis puudutab Transnistriat, siis jah, me oleme täielikult pühendunud selle konflikti lahendamisele äh, Äh, oleme täiesti valmis uuesti alustama viis pluss kaks läbirääkimistega ametlikult ja usume, et äh, äh, selle hooga, mida me siit võiksime saada, saaksime ka siin saavutada edusamme. Euro kaks tuhat kaksteist on loomulikult kriitiliselt oluline küsimus olen kindel, et nende maailmameistrivõistluse, Euroopa meistrivõistluste küsimus ei ole mitte ainult mingi imidži küsimus, vaid ka äh, rahvusliku uhkuse küsimus. jalgpall on Euroopas veidi nagu usk ja kui me ei suuda seda korraldada, siis see oleks Ukrainale katastrofaalne ja see oleks katastrofaalne ka Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu integre-, Ukraina Euroopa Liidu integratsiooni osas ja ma loodan, et me suudame koos oma Poola sõpradega ka kõige parema võimaliku võistluse korraldada. ja nüüd see korruptsiooni küsimus, korruptsioonibüroo koos justiitsministriga on ette valmistamas mitmeid korruptsioonivastaseid seadusi ja olen valmis ka selle kohta, praktiliste sammude kohta siin kirjalikku informatsiooni andma. märkus, mille tegi eh, volinik Ashton me peame seda loomulikult lähemalt uurima. olen lihtsalt äh, seda märkust kirjalikult näinud. ja seda peab kindlasti rohkem arutama, aga see ei puuduta mitte mingisugust partnerlust või mingit strateegiat või mingeid erisuhteid äh, Ukraina jaoks. Ukraina jaoks on oluline täielik integratsioon Euroopa Liitu, tulevine liikmelisus ja see on lihtsalt see, kuidas me asju struktureerime, kuidas me seame üles oma suhteid Euroopa Liiduga. ja nüüd jõudes ühe võtmeküsimuse juurde, mis puudutab äh, tervet rida küsimusi ja muresid, mis tõstatati selle koha pealt, kohalikud omavalitsused, nende valimised, pean tunnistama, et keegi ei ole täiuslik ja see oli ka põhjus, miks on terve rida äh, muudatusi sisse viidud kohalike omavalitsuste valimise seadusesse. oluline on ka asju vaadata rohkem sügavuti. lihtne märkus. miks terve rida poliitilisi parteisid ei ole lihtsalt registreerinud oma kohalikke büroosid, mis juba aastaid on tegutsenud? vastus sellele on siin. täielik vastus öö, äh, öö, äh, Äh, on äh, valimiskohus, äh, sellise kohtu kokkupanek, poliitiline soov sellise kohtu loomise jaoks on olemas ja Ukraina jaoks on oluline kutsuda kohale ka vaatlejaid mitmetest rahvusvahelistest organisatsioonidest, institutsioonidest, kaasa arvatud Euroopa Parlamendist, et nad tuleksid, et nad vaataksid äh, kuidas valimisi läbi viiakse, sest et äh, vabad ja ausad valimised on Ukraina jaoks olulised. ma tean, et ma ei saa praegu käsitleda kõiki küsimusi, mida siin tõstatati, aga hea meelega olen valmis äh, andma ka kirjalikku informatsiooni asjade koha pealt. ja nüüd vabaduskaubanduskokkulepped oleks ilmselt parem arutada ka kirjalikult, sest et see on selline küsimus, mis kindlasti läheb hetkediskussioonide ulatusest kaugemale. suur aitäh veel kord küsimuste eest! suur aitäh, härra minister! härra Tarsjuk, kas teil on paar hetke, et vastata mõningatele küsimustele, mida teile esitati? päris mitu neist oli rohkem teile kui härra ministrile. kui teil aega on, siis hea meelega kuulaksime teid. esitati rida küsimusi äh, härra Klimkinile ja mulle. ja ma ei saa teha muud, kui mõningatele neist vastata üritada. oma esimese sõnavõtu ajal üritasin unustada, et olen opositsiooniliige Ukrainas, üritasin keskenduda rohkem eh, Euroopa Liidu Ukraina suhete sisulistele küsimustele. samaaegselt tahaksin öelda, et äh, äh, parlamendi kuulamise poole pöördudes äh, tahtsin, et äh, erinevate nii opositsiooni kui valitsusparteide juhid esitaksid arvamuse üheksa äh, partei juhid allkirjastasid kirja härra Rampoile, Rampoile, härra Barrosole, härra Puusekile, teile kõigile, austatud parlamendiliikmed, pöörates teie tähelepanu asjaolule, et äh, tulevad kohalike omavalitsuste valimised kolmekümne esimesel oktoobril selle kohatu ebademokraatliku seaduse alusel, mis vastu võeti, on loomas äh, võimaluse laiaulatuslike süsteemsete pettuste tekkimiseks. Te, üritasime teie tähelepanu sellele asjaolule pöörata. eksisteerib seitse süsteemset probleemi, mida meie, ühendatud opositsioon, siin näeme ja tahaksime pöörata teile tähelepanu ka sellele ühendatud eh, demokraatliku opositsiooni eh, avaldusele. ei ole nõus eh, mitmete muredega, mida siin Euroopa Parlamendi austatud liikmed esitasid ja nagu mõned teist on ka Ukraina opositsioon mures selle pärast, kuidas praegused ametivõimud kalduvad kõrvale Euroopa väärtustest äh, kalduvad kõrvale demokraatlikust äh, progressist, mille me saavutasime pärast äh, demokraatia võitu Ukrainas pärast äh, oranž revolutsiooni. ja see hinnang, mis oli Euroopa Rahvapartei resolutsioonis kolmeteistkümnendast septembrist, mis hindas seda olukorda, aga mitte ainult Rahvapartei ei ole mures, Euroopa Liit väljendas hiljuti muret äh, pressivabaduse pärast Ukrainas, kogunemisvabaduse pärast ja viitan ka äh, demokraatiate kogukonna parlamentaarsele foorumile, kus on koos kõigi demokraatlike riikide parlamendisaadikud, ka see kogu avaldas muret sellepärast, et demokraatlikud saavutused Ukrainas on äh, Äh, taganemas, mis saavutati viimase viie aasta jooksul. nüüd need väga spetsiifilised äh, Ukraina äh, demokraatliku opositsiooni mured, siis viitaksin teile seda kirja ja tahaksin teha väga lühikese kommentaari ka eriteenistuste ja selle juhi härra Horoskovski koha pealt, kes ise on endast tegemas meediataikooni, ta on äh, kõrge, kõrgema justiitsnõukogu liige, kes saab ametisse nimetada ja ametist vabastada kohtunikke. Äh, loomulikult on need, äh, on siin olemas huvide vastuolu ja ei ole ju mingi juhus, et viimastel kuudel on julgeolekuteenistused eh, opositsiooni ründamas, eh, eh, võltsitakse kriminaaluurimisi opositsiooniliikmete vastu, nii et on täiesti kohutav, mida julgeolekuteenistused Ukrainas hetkel teevad, see meenutab väga endise Nõukogude Liidu KGB teenistust. me peame tõesti avaldama muret äh, Äh, selle üle, kuidas kohaliku, kuidas praegused ametivõimed üritavad parteisisestesse asjadesse sekkuda. kõige suurem opositsioonipartei näiteks, mida juhib Julia Timošenko, ametivõimud äh, loovad äh, kloone, väites, et need kloonid on Timošenko partei, mida nad tegelikult ei ole. nii et ametivõimud tegelikult äh, esitavad oma kandi-, kandidaate selle partei nimel. sellist asja Euroopa demokraatiate hulgas varem pole olnud. mis puudutab tolliliitu Venemaaga, siis ma ei usu, et praegused ametivõimud hoolimata oma Venemaa-meelsest retoorikast kavatsevad Venemaaga tolliliitu astuda. mis puudutab äh, proua Ashtoni poolt öeldud, siis mina ise olin äh, üllatunud seda kuuldes, olen saanud informatsiooni, et hoolimata äh, teie pressiteenistuse vastuväidetest asjad tegelikult niimoodi aset ka leidsid. see meenutab mulle neid kurjakuulutavaid asju, mida on öelnud teine kõrge ametnik härra Verhoigen, need tendentsid on väga negatiivsed ja ma ootaksin, et teie Euroopa Parlamendi liikmed äh, siin oma hinnangu annate. Ukraina parlamendi liikmena, Euroopa Integratsioonikomisjoni juhina äh, palusin, et proua Ashton, kõrge esindaja, kõrge ametnik selgitaks, mis siis tegelikult valesti on, teil on sama õigus. ja lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et see, mida teie parlamendis teete sellegi, et kaitsta pressivabadust, äh, nende ajakirjanike õigusi, keda hirmutatakse, keda pekstakse, siis hiljuti nõustus koalitsioon, et pressivabaduse komisjoni juhib opositsiooni esindaja, üks äh, pressivabaduse eestvõitlejaid Ukrainas, ajakirjanik Andrei Sevtšenko. mitte siis see jalgpallur. ja loodame, et see annab äh, meile vahendeid juurde, aga ärgem unustagem, et meie oleme opositsioonis ja meil puuduvad hääled selleks, et takistada eh, seadusloomega seda, mis Ukrainas, Ukrainas hetkel toimub. ja lõpetuseks Ukraina-Venemaa kokkulepe eh, Musta mere laevastiku eh, rendilepingu pikendamise osas, siis mina ise esimese Ukraina delega-, läbirääkimisdelegatsiooni juhina, mis puudutab läbi äh, Musta mere laevastiku saatust äh,, võin kinnitada, et äh, mida kauem Musta mere laevas, Vene Musta mere laevastik äh, Ukrainasse jääb, seda suurem on oht Ukraina stabiilsusele ja julgeolekule. seetõttu arvan ma, et tegemist oli veaga ja mitte ainult presidendi poolse veaga, vaid et see oli viga mis tehti vastuolus Ukraina konstitutsiooniga ja Ukraina seadustega. ehk siis mul ei ole kahtlust, et äh, on olemas seadusandlikke vahendeid, rahvusvahelist õigust, mis võimaldab meil, kui me naaseme võimule, see kokkulepe Venemaaga tühistada. nii et selle positiivse märkusega lõpetaksin ja avaldaksin tänu teile, härra esimees, kõigile teile äh, kes olite piisavalt kannatlikud, et oodata selle kohtumise lõpuni, teie huvi eest minu riigi suhtes, teie huvi eest äh, laiendada demokraatiat igal pool Euroopas, suur aitäh! Grazie a lei, grazie a tutti voi, effettivamente le ultime suur aitäh teile, härra esimees! see lihtsalt näitab, et äh, see, kui palju inimesi siia jäi, näitab, kui väga me tahame teiega koostööd teha ja meie eesmärke koostöös saavutada. järgmine kohtumine on viiendal oktoobril kell üheksa siin Brüsselis, kohtumine on lõppenud, head õhtut!